kallid kolleegid, ma teen ettepaneku, et me jätkame oma tööd selleks, et meie ajakava sassi ei läheks. seda enam, et meil on veel ees üsna oluline pärastlõuna. kõigepealt alustame neljateistkümnendast päevakorrapunktist. tegemist on Juta Steinrucki raportiga see on raport siis, mille proua Steinruck meie komisjoni jaoks valmistab ja see käsitleb algatusraportit, mille teemaks on tõhusad tööinspektsioonid selleks, et parandada töötingimusi Euroopas. nagu ma ütlesin, tegemist on algatusraportiga, mida koordinaatorid tahtsid koostada selleks, et Äh, tõsta selle teema tähtsust Euroopa areenil. tegemist on teemaga, mis pole sugugi uus, aga mis on omandanud uut aktuaalsust, arvestades nende äh, arvestades sellega, et piiriülese töövõimalused on kasvanud ja üha rohkem on selliseid töötajaid, kes on vähe kaitstud ning olukord on ka tööandjatele üha keerulisem nii et, et äh, see on mõneti äh, seotud selle teemaga, mida me käsitleme, kui me vaatame läbi töötajate lähetamise direktiivi, aga mitte üksnes, sest et see on teema, mis on tõesti väga aktuaalne, äh, sellepärast et tööinspektsioonid paljudes liikmesriikides on säästumeetmete tõttu kannatanud Äh, on rakendatud säästumeetmeid selleks, et vähendada siis avaliku sektori kulutusi ja see on siis põhjus, miks koordinaatorid otsustasid, et proua Steinruck peaks selle raporti koostama. meil on äh, siin äh, kohal neli eksperti. mõned neist on meile juba üsna hästi tuntud, sellepärast et neid oleme ka varem kuulnud. kõigepealt on meil siin Ludo Pekk, kes Eh, on nõunik Belgia tööministris eh, Francois Engels, eh, kes esindab siis Luksemburgi tööinspektoreid Heinz Fritsche, kes esindab tervishoiu ja tööohutuse esindajaid IG Metallist Saksamaad ja Claude Emmanuel Triumph, kes esindab siis äh, Travail Emploi Europe Societe esindajaid, tema on Prantsusmaalt. enne kõigepealt tahaksin teid kõiki nelja täha, tänada selle eest, et te siin olete ja enne kui ma teile sõna annan, paluksin, et sõna võtaks meie raportöör proua Steinruck, kes tutvustab siis oma raportit ja neid põhilisi küsimusi, millele ta vastuseid ootab. proua Steinruck, palun. Äh, jah, suur tänu, proua esimees. väga hea, et te mainisite neid põhjuseid, miks meie komisjon fraktsioonide üleselt soovis tegeleda töökontrollide küsimusega suur tänu kõikidele ekspertidele selle eest, et te täna tulite siia selleks, et meile anda ähm, üksikasjalikku informatsiooni probleemidest, väljakutsetest ja tööinspektsioonide tulevikust Euroopas me siin parlamendis ei ole ainukesed, kes selle küsimusega tegelevad, ka komisjon on nõuand-, nõupidamisi pidamas ja töötab selle nimel, et me saaksime välja töötada Euroopa-ülese platvormi. kontrollid töökohal on väga tähtsad tööandjate õiguste kaitsmiseks, nii nagu te seda ka juba mainisite, ja tuleb kaitsta just legaalselt töötavaid inimesi. väga tähtis on see, e, et et need ettevõtted, mis peavad reeglitest kinni, ei peaks olema äh, konkurentsis ja konkureerima nende ettevõtetega, mis reeglitest kinni ei pea. kui me vaatame Euroopa Liitu, siis on näha, et äh, musta töö turu osakaal on umbes kaheksateist koma kaheksa protsenti SKT-st ja on riike, kus äh, kahju on üle kolmekümne protsendi. meil on erinevaid vorme musta töö puhul, on selliseid äh, tegevusi, kus üldse tegevust ei deklareerita, siis on selliseid ettevõtteid, kus töövõtjad äh, on osalise tööajaga tööl, aga tegelikult töötavad täisajaga. peale selle ei peeta kinni tööohutuse ja töötervishoiu reeglitest ühelt poolt mõjutab see töövõtjaid eraldi, sellepärast et sellest sõltub ka koolitus, sotsiaalsed tagatised, ühiskonnast väljatõrjutus ja ka see, mis saab siis, kui juhtub tööõnnetus ja teiselt poolt äh, ka ettevõtete tootlikkus kannatab selle samamoodi nagu ka majanduskasv Euroopa Liidus proua esimees, te mainisite ka seda, et arutelu töötajate lähetamise direktiivi üle näitas, et kontrollid on väga tähtsaks küsimuseks, aga samal ajal ka väga vastuoluliseks küsimuseks. kõik olid nõus, et meil on vaja tõhusaid kontrolliorganeid selleks, et rikkumisi avastada ja tõesti, tegemist on paradoksaalse olukorraga. kõik liikmesriigid peavad säästma ja sellepärast unustatakse äh, ära kõik need äh, summad, mida riigid kaotavad musta töö tõttu paljudes liikmesriikides töökontrolli, tööinspektsioonides ei ole piisavalt äh, inimesi ja eriti just nüüd kriisi ajal, kus avalikul sektoril tuleb äh, kärpida nii palju kui võimalik, on see olukord veelgi halvemaks muutunud. me võime siin Euroopas nii palju reguleerida, kui tahame, me võime väga palju Äh, seadusi vastu võtta, kui aga liikmesriikides kohapeal kontrolle läbi ei viida, siis ei ole sellest mitte mingit kasu. ja töövõtjate kõrval on ohvriteks tegelikult ka need ettevõtted, mis reeglitest kinni peavad, eriti just väikese ja keskmise suurusega ettevõtete hulgas, kes sellises konkurentsiolukorras üle ei ela äh, reeglitest mitte kinnipidamine, must töö moonutab konkurentsi ja Euroopa Komisjon võib küll siin konkurentsimoonutusi karistada, aga samal ajal ei tegele sotsiaalse dumpingu küsimustega. järgmisel nädalal siin komisjonis esitlen oma raportit, mis koosneb kahest osast, üks on riiklik osa ja teine on Euroopa tasand ja me räägime seal tõhusa riikliku kontrolli põhimõtetest, kes kontrollib äh, äh, millised on parimad kogemused, kuidas peaksid need äh, ametkonnad omavahel koostööd tegema. ja teises osas teeme me poliitilisi ettepanekuid Euroopa Liidu tasandil, nagu näiteks piiriülene parem andmevahetus, siis juhised selleks, et tööinspektsioone tugevdada, samamoodi ka sotsiaaltumpingu alane kontroll. ja mul on väga hea meel, et me saame täna siin ekspertidega arutelu pidada, nendelt informatsiooni saada, mis on väga tähtis. nii et ootan juba põnevusega meie arutelusid. suur aitäh raportöörile ja nüüd annan sõna Ludo Pekile kaheksaks minutiks. suur tänu. põhimõtteliselt töö ja lähetused, neid on raske mõõta Euroopas. Need raskused on eh, ees nii poliitikutel kui ka tööinspektoritel selleks, et paremini aru saada sellest eh, nähtusest ning et paremini eh, töötada välja konkreetselt suunatud inspekteerimist. vaja on jälgida juhtumeid, kui tegemist on pettustega. valitsused peavad vähendama ümbrikupalkade saamist ja selleks on vaja ühtseid poliitika suuniseid Euroopa Liidu üleselt tööinspektoritele. Belgia suhtub komisjoni ettepanekutesse positiivselt, suhtub positiivselt jõustamisdirektiivi ja meie ootused on üsna suured. tööins-, tööinspektorite töö ei ole kerge, sellepärast et ehm, võrreld-, et võideldes, ehm, võideldes pettustega ei ole väga koostööaldid ei tööandjad ega töövõtjad võib olla tegemist ümbrikupalkadega, ei maksta palka, ei, ei maksta makse või eh, isegi tegemist võib olla aegumisega. Eh, tööandjad samal ajal tahavad eh, vähendada oma tegevuskulusid see selgitab, mikspärast äärmiselt oluline on koostöö kõikide traditsiooniliste osapoolte vahel, sotsiaalpartnerid. aga on vaja töötada ka vähem tavaliste koostööpartneritega, näiteks nagu seirekeskused, teadusasutused, ülikoolid, vabaühendused. Belgia on loonud niisuguse koostöömehhanismi, mis võimaldab ähm, Eh, inspektoritel hästi koostööd teha. meil on olemas kakskümmend üks rakukest koha peal ja nende eesotsas on eh, riigiprokurör ja nemad eh, siis korraldavad kahepäevaseid mitte mitmedistsiplinaarseid kontrolle, kasutatakse selleks iga kuu regionaalseid gruppe. Eh, juurdepääs elektroonilistele andmetele eh, on erinev erinevates eh, liikmesriikides. Belgias ja Hollandis on see asi üsna hästi välja töötatud, nii et erinevad ametiasutused pääsevad informatsioonile juurde, teistes riikides võib see olla probleem. Belgia on heaks näiteks Eh, jagatud andmebaasidest. meil on niisugune asi nagu Crossroads Bank for Social Security, see on selline föderaalteenus mm, mis annab tööinspektoritel informatsiooni ja võimaldab nendel koostada ka oma tegevusplaane äh, ja e, erinevaid kaasuseid uurida. rohkem kui kaks tuhat institutsiooni, kaasa arvatud kohaliku taseme institutsioonid, on äh, ühendatud sellesse süsteemi ja kahe tuhande üheteistkümnendal aastal vahetati selle platvormi kaudu peaaegu kaheksasada miljonit teadet. iga instit-, institutsiooniregistrid ehm, on selle platvormi kaudu mm, kättesaadavad ja neid pidevalt täiendatakse e, kaitstakse mm, isikuandmeid ja e, teatud e, kesksel juhtimistasandil on andmed kättesaadavad. Mm. on erinevaid, on erinevaid elektroonilisi rakendusi, näiteks nagu Dimona, mis vähendab halduskoormust Belgia tööinspektoraadil on mm, juurdepääs sellele Dimonale ja siis on teised andmebaasid nagu näiteks Limosa, mis aitab võidelda eh, konkurentsimoonutuste vastu, eh, pettustega, kui makstakse näiteks eh, liiga madalat palka, mis ei vasta Belgia tööseadusandlusele. on olemas ka Oasis, see on organisatsioon, mis võimaldab kaitsta sotsiaalkindlustussüsteemi pettuste eest ja oasise eh, eh, andmetele eh, pääseb siis juurde läbi selle Crossroads Bank of Social Security. see rakendus analüüsib pettusjuhtumeid, vaatab, kus on ebanormaalselt tõusnud või langenud ettevõtete käive ja nii edasi ja ka hindab ettevõtete riskitaset siis on veel olemas geneesis, see on eh, seotud ka sotsiaalteenustega, ehm, eh, siin, eh, siin ehm, koondatakse andmeid ja see annab siis ehm, juurdepääsu Kalimoosale ja Dimonale ning siin välditakse, et riski hindamist tehakse erinevates institutsioonides Eh, nüüd eh, kõik need igapäevaselt eh, täiendatud tarkvara, kõik need informatsioon, mis on kogutud, annab võimaluse analüüsida, mikspärast on vaja teha kontrolle. meil on olemas ka veel National Bank of Enterprises ettevõtte register kus on kirja pandud ettevõtete andmed ja vastutavad isikud. peale eh, sotsiaalvaldkonda inspekteerivate inimeste eh, on olemas ka eh, uurimistega tegelev asutus, tehakse koostööd ka Maksuametiga vahetatakse informatsiooni ja ehm, eh, kahe tuhande kümnendal aastal alustati läbirääkimiga, läbirääkimisi eh, Prantsusmaaga, et, et ametivõimudel oleks vastastikune otsene juurdepääs eh, mõlema maa informatsioonisüsteemidele. siis on üks ühine plas-, platvorm KSS, eh, mis tegeleb eh, just eh, kutse tervishoiu ja ohutusega. oluline on see, et oleks tagatud indiviidide isikuandmete turvalisus ja juba äh, on astutud samme ka selleks, et oleks äh, siseturu infosüsteem ähm, lähetatud töötajate kohta. see on niisugune äh, online võimalus, mis siis eh, võimaldab eh, igal tasemel eh, ametimeestel juurdepääsu partnerite andmetele ja see on olnud meil paigas alates kaks tuhat üksteist. aga meil on vaja ka suuremat Euroopa tasemel koostööd administratiivne koostöö on hädavajalik selleks, et võidelda musta töö vastu ja me tahame, et loodaks selles vallas Euroopa võrgustik. tööinspektsioon ehm, teeb väga eh, tänuväärset tööd ja aitab võidelda musta töö vastu. see on institutsioon, mis töötab käsikäes Maksuameti ja Sotsiaalkindlustusega. Euroopa Liit peaks eh, mõtlema eh, muudatustele Eh, oleks vaja, et erinevad jõustamisametid Euroopas teeksid eh, koostööd selleks, et igasugust ähm,, igasuguseid pettusi välistada ja Belgia võib olla selles osas eeskujuks vaja on, et töötajate lähetamisdirektiivi Eh, kasutatakse õigesti, võib-olla oleks vaja ka olemasoleva direktiivi puhul eh, seda avatud nimekirja pikendada, sellepärast et see eh, annab suurema sotsiaalse kindluse. paistab, et ma olen ajahätta jäänud. nüüd ma lõpetaksin oma viimase märkusega liikmes eh, see, et liikmesriigid eh, tagavad teatud minimaalse sissetuleku oma töötajatele, on kahtlemata positiivne ja see on äärmiselt oluline, et töötingimused oleksid normaalsed. kõik. Eh, aitäh. Need asjad, mida te mainisite seoses lähetatud töötajate direktiiviga on äh, tõesti teema, mille kohta meie ka oma arvamuse avaldame ja enne kui annan sõna järgmisele eksperdile Francois Engelsile, kes esindab Luksemburgi käsitööliste föderatsiooni, tahaksin tervitada siin külastajaid minu äh, valimisringkonnast, äh, keda juhib meie linnapea. ja nüüd annan sõna Francois Engelsile aitäh, esinaine, ma pean ütlema, et mul on väga hea meel, et ma saan täna siin olla ja kõnelda Tööinspektsioonist, sest see on töö, mida ma olen juba aastaid teinud Eh, kui eh, eh, vaadata, kuidas ettevõtete tööinspektsioone näivad, siis see meie maine on vägagi negatiivne. meid seostatakse enamasti selliste repressiivsete asjadega. samas õiguslik raamistik paljudes riikides aga pakub tööinspektoritele palju laiemat tegevusvaldkonda Eh, erinevate riikide õigusaktid eh, sätestavad eh, üsna, üsna paljudes riikides, et tööinspektsioonide ülesanne on anda nõu, kontrollida ja alles seejärel ettevõtteid karistada. ja see järjekord, milles need ülesanded on üles loetud, näitab juba selgelt, et kõigepealt on ettevõtete nõustamine see, mida seadused ette näevad Äh, tegelikkus on aga selline, et, et seda äh, järjekorda või loogikat ei kohaldata tegelikkuses. miks? Äh, üritaksin pisut selgitada, millised on minu seisukohad nende kolme ülesande osas, miks nõuandmine ei ole Tööinspektsioonide jaoks kõige olulisem Eh, tihtipeale on probleem selles, et need inimesed, kes inspektsioone sooritama saadetakse, ei oma piisavalt teadmisi. tegemist on inimestega, kes on väga pädevad tööõiguse küsimustes, aga kui jutt käib tööohutusest, töötervishoiust ettevõtetest, siis selles vallas neil eh, teadmisi ei ole. Eh, nad võivad küll ettevõtetele öelda, et jah, see, mida te teete, ei ole õige, aga kui ettevõtted küsivad, aga mida me siis peame tegema Eh, siis nad ütlevad, ei, see ei kuulu minu pädevusse, ma ei tea. aga ometigi paljudes tööinspektsioonides on olemas inimesed, kellel on inseneriharidus, kes on äärmiselt pädevad just nimelt tööohutuse, töötervishoiu valdkonnas, aga kahjuks need inimesed eh, istuvad just büroodes ja neile ei meeldi koha peal käia aga just need inimesed peaksid rohkem eh, kohal käima selleks, et aidata ettevõtetel siis tööohutuse ja töötervishoiu alaseid seadusi ellu rakendada. Eh, see on üks suur puudus, mis paljudes tööinspektsioonides on. mis puudutab nüüd neid kontrolle, ma ütleksin, et need kontrollivad, toimivad, toimivad üsna hästi Äh, selles osas, mis äh, puudutab siis äh, selliste ehitusplatside, haldushoonete, lennujaamade kontrolle, kus meid tihtipeale aitavad ka sotsiaalkindlustused, tolliasutused ja nõnda edasi. aga mis eriti hästi ei toimi, on just nimelt väikeste ettevõtete kontrollid Äh, naaberkauplused näiteks või mis iganes. Äh, äh, nendesse ettevõtetesse ei korraldata eriti palju inspektsioone ning seetõttu just selles sfääris esinebki väga palju seda mustalt töötamist sest et mustalt töötamist just ei tule väga sageli ette suurtes ettevõtetes, aga just nimelt sellistes väikestes ettevõtetes, mida harva kontrollitakse. kui kõnelda nüüd karistustest, siis on selge, et kui meil on paigas eeskirjad ja kui me näeme, et keegi neid reegleid ei kohalda või lihtsalt vilistab nende peale, siis tuleb neid karistada ning tuleb neid karistada niimoodi, et nad ei saaks kasu oma reeglite eira-, eiramisest, et nad ei saaks kasu seaduste eiramisest. mina ei ole täielikult karistamise vastu, aga mina leian, et kõigepealt tuleb inimesi teavitada ja nõustada, tuleb ettevõtteid aidata, et nad viiksid oma tegevuse vastavusse seadustega ja lõpetuseks ja üritaksin siis teha lühemalt kui kaheksa minutit, et oma naabri ajast üleminekut kompenseerida. mina näen Tööinspektsioone eelkõige kui ettevõtete partnereid. ja esimene, esimene asi, mis puudutab kõike, mis on tööõigusega, piiriülese töötamisega ja ka kõigega, mis puudutab töötervishoidu, tööohutust ja just eriti VKE-des äh, peaksid tööinspektsioonid olema need, kes just aitavad ettevõtetel äh, seadusi ellu rakendada. mis puudutab kontrolle, jah, need on vajalikud, aga eelkõige on vaja kontrollida just nimelt väikeettevõtteid, kus pahed äh, on võib-olla kõige suuremad ja mis puudutab karistusi, kui tõesti leitakse, et ettevõte Äh, või, või ka nõndanimetatud füüsilisest isikust ettevõt-, isikust ettevõtjad ei pea kinni seaduse sätetest, mis puudutavad äh, töötervist, tööohutust, äh, siis tuleb neid karistada ja tuleb neid karistada niimoodi, et nad oma kuritegevusest kasu ei saa. tänan tähelepanu eest. aitäh, meie kolmas külaline on Heinz Fritsche, kes vastutab tervise ja tööohutuse osakonna eest IG Metallis Saksamaal ja teil on palun kaheksaks minutiks sõna. ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende jah, suur tänu, härra esimees, lugupeetud daamid ja härrad, IG Metallil on väga hea meel, et meid kutsuti sellele meie arvates nii tähtsale kuulamisele. IG Metall on ametiühing Saksamaal, mis esindab kahte koma kolme kindlustatud töövõtjat, kes töötavad umbes kolme tuhandes erinevas ettevõttes ja meie arvates need ettevõtted ja sealsed töötingimused on jagatud kolme kategooriasse. esimene kategooria on suured ettevõtted, neid on vähe, neil on väga kõrged äh, tööterv-, kõrgelt kvalifitseeritud tööohutusosakonnad, neil tegelikult ei ole vaja mitte mingit abi või kontrolli kõrvalt, sellepärast et seal on eksperdid, nad teavad täpselt, mida tuleb teha ja nad suruvad ka päris palju läbi. siis teine kategooria on väga palju ettevõtteid, millel on alati head kavatsused, kuid kogemustest ja oskustest jääb puudu omanikud tihti on pigem insenerid äh,, õppinud inseneriteadusi, aga mis puudutab töötingimusi, töökoormust ja kuidas neid probleeme lahendada, seda nad päris täpselt ei tea. ja olen täiesti Francois Engelsiga nõus, et tõesti äh, nõuandmisega oleks siin võimalik väga palju ära teha. ja kolmas kategooria, mis meile kõige rohkem muret valmistab, need on need, kes lihtsalt eiravad tööohutusnõudeid ja kahjuks äh, õnnestub see neil väga hästi. kahe tuhande üheksanda aasta raport kinnitas seda, et väga paljud ettevõtted et tegelevad tööohutustingimustega siis, kui nad peavad seda tegema, kui seadusega on see sätestatud niimoodi. ja Saksamaal on asjad teistmoodi kui mujal riikides, nimelt teise punktina toodi välja, et surve on suur läbirääkimistel laual ja on selge mulje, et ei ole võimalik ilma Äh, ja kolmas põhjus, mis välja toodi, oli ettevõtte tootlikkus. nii et põhimõtteliselt äh, tootlikkuse poolelt tuleneva surve tõttu tööandjad peavad midagi ette võtma. selle taga on väga keeruline äh, tagapõhi Euroopa Liidu direktiivid on Saksamaal tõesti mitmete seadustega sisse viidud, taga, selle taga on ka väga tehniline võrgustik, kuid probleemiks on see, et see tehniline võrgustik on liiga ebaselge ja need, kes nüüd otsivad seaduselünka, kui ka need, kes lihtsalt midagi ei tea, lihtsalt äh, kogemata ei tea, nende puhul on äh, probleeme äh, Äh, just selle keerukusega, nad teavad, et probleem on olemas, kuid nad ei tea, kuidas seda probleemi lahendada ja need, kes tegelevad hinnadumpinguga, need lihtsalt tõesti üritavad kogu aeg tööohutusmeetmetest kõrvale vaadata. ja praeguses olukorras on see neil ka väga lihtne, sellepärast et äh, tööinspektoritel ei ole mitte mingit põhjust äh, teatud nõudeid ja ettekirjutusi neile teha et noh, kui suur peab olema kuskil temperatuur või milliseid kaitsevahendeid tuleb kasutada. tööohutus on tõesti väga laiapõhjaline reeglite kogum ja siin tuleb alati lähtuda inimesest. ei ole võimalik ette kujutada seda, et mingis valdkonnas, kus on suur konkurents, hakatakse tööohutusnõudeid langetama. peale selle peaksid nõuded olema võimalikult konkreetsed. mida konkreetsemad nad on, seda lihtsam on nendest kinni pidada ja seda lihtsam on ka inspektoritel ka kontrollida nõuetest kinnipidamist või siis anda nõu selleks, et oleks võimalik nendest nõudmitest kinni pidada. IG Metalli ametiühing on äh, juba aastaid veendunud, et ka Euroopa Liidu tasandil on üks suur probleem. nimelt psüühilise koormuse tõus ja psüühilisest koormusest tingitud haigusjuhtumite eh, tõus. nagu juba üldiste reeglite puhul eelmiselt, eelnevalt öeldi, selle tagajärjeks on see, et inimesed on pidevalt koormatud, ilma et tööohutusega tegelevad inimesed või tööandjad oleksid võimelised midagi ette võtma. ja peale selle reeglid eh, peavad olema mõistlikud, üksteisega kooskõlas. meil on väga palju erinevaid definitsioone. ja eriti raske on reeglitest kinnipidamine just väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele aga see pole veel kõik. meie üheks suuremaks probleemiks on see, et äh, tööinspektoreid on meil üha vähem. võrdlen siin aastaid kaks tuhat kaks ja kaks tuhat üksteist ja te näete, et nelle aast-, nend-, selle aja jooksul kõikides liidumaades kakskümmend kaheksa protsenti vähenes personal tööinspektuurides. Saksamaal vastutavad kuusteist liidumaad töökontrollide eest mõned on vähem inimesi lahti lasknud, teised liidumaad rohkem, kõige suurem liidumaa Põhja-Reini Vestfalimaal, seal läheb kaheksakümmend viis aastat enne, kui pärast esimest kontrolli järgneb teine kontroll, nii et vahepeal on kaks-kolm-neli korda ettevõtte omanik vahetunud, sellepärast et ta on surnud ja siis tuleb alles järgmine kontroll. ja Äh, samamoodi on dramaatiliselt vähenenud kontrollitud ettevõtete arv. sada kakskümmend tuhat ettevõtet äh, neljast miljonist ettevõttest äh, kontrolliti, mõningaid neist küll mitu korda. mis, mida ei ole vaja ette heita, sest tõesti on kõrge riskiga ettevõtteid ka, aga üleüldiselt tundub, et tööinspektorid ei tööta tõesti Äh, igal pool. Sliki raportis öeldakse, et riiklik äh, tööohutuskontroll on jõudnud oma piirideni, sellepärast et seal on personali nii palju vähendatud, äh, tööinspektorid ei ole võimelised enam oma ülesandeid täitma, nad tõesti teevad kõige hädavajalikumaid kontrolle ainult ja see oli Stefan Rüüdike, kes äh, ütles seda siis, kui avaldati see raport ja tema oli siis toona Bremeni tööinspektuuri juht. meil oleks väga hea meel, kui tööohutusele pöördaks, pöördata, pöördatakse Euroopa Liidus rohkem tähelepanu äh, ja oleks hea, kui meil oleks selged direktiivid ka selle kohta, eh, mida karistatakse, mis on karistatav ja ma arvan, et psüühiline koormus tuleks ka kohe kindlasti reeglitesse sisse kirjutada. Euh. aitäh. meie viimane külaline on Claude Emmanuel Triomf euh, assotsiatsiooni Travai Emploi Euroope Societe direktor. me oleme teid siin komisjonis juba kuulanud, kui vaatasime läbi Alejandro Serkase raportit, aga nüüd on teil kaheksaks minutiks sõna. aitäh, lugupeetud saadikud ma tahaksin öelda, et meie eesmärk on tõesti muuta eh, töösuhteid Prantsusmaal ja Euroopas, aga eh, tänase nelja sõnavõtja hulgas olen mina ainukene, kes on oma koolituselt ka tööinspektor. Eh, alustasin oma tööteed just selles ametis ja ma ei ole töötanud mitte üksnes Prantsusmaal, vaid olen olnud ka Prantsusmaa Tööinspektorite Assotsiatsiooni esimees ja olen osalenud Euroopa Tööinspektorite võrgustike tegevustes ning viimasel aasta, viimastel aastatel olen, äh, olen seotud ka Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni äh, projektidega Balti riikides ja ka mujal, samuti Belgias ja Luksemburgis äh, just projektidega, mis on seotud töötajate lähendamisele ning, lähendamisele ning koostööle avaliku õigusliku sektori organitega ja ma ei räägi teile mitte sellest, kuidas tööinspektsioonid toimuvad Prantsusmaal, vaid sellest, mis minu arvates on oluline kogu tööinspektsioonide süsteemi tasandil kogu Euroopas. esimene asi, mida tuleks meelde tuletada, on see, et kui me räägime tööinspektsioonidest, siis kõigepealt Äh, äh, on Rahvusvaheline Tööorganisatsioon äh, selle mõiste kasutusele võtnud. niisiis, tegemist on konventsiooniga kaheksakümmend üks, mille on ratifitseerinud kõik kakskümmend kaheksa Euroopa Liidu liikmesriimi. tegemist on siis terminiga, mille on välja töötanud maailmaorganisatsioon, aga meil Euroopa õiguses konkreetset terminit ei ole ja sama termini all tegelikult Äh, nähakse asja vägagi erinevalt. toon äh, teile äh, mõned näited, kuigi tegelikkus on veelgi nüansirikkam, aga üldiselt on meil sellised kaks suurt süsteemi Euroopas, on ka selliseid vahepealseid süsteeme loomulikult. meil on need kaks süsteemi Äh, mis siis äh, puudutavad rohkem kui viitkümmend protsenti Euroopa riikidest. Äh, kui me alustame lõunast, siis Lõuna-Euroopa tegelikult algab Belgiast ning siis vaatame ülejäänud süsteeme, mis on siis põhja pool. nüüd milline see esimene süsteem siis välja näeb? et tegemist on siis eh, süsteemiga, mida kutsutakse siis tööinspektsiooniks ja tegemist on sellise üldise süsteemiga, mis tegeleb eh, väga suure osa töösuhetega, näiteks töötervishoiu ja tööohutusega, aga samuti palkadega, tööajaga, töölepingutega, mustalt töötamisega ja nõnda edasi. niisiis eh, selline on siis selline üldine süsteem ja äh, äh, väga oluline on, kes on need inspektorid, kes selles süsteemis töötavad, tihtipeale on nende hulgas väga palju juriste ja ka mõningaid inimesi, kellel on kogemused töötervishoiu vallas. teine süsteem on nii-öelda spetsialistide süsteem, sellepärast et see tegeleb põhiliselt töötervishoiu ja tööohutusega ja väga harva äh, nimetatakse seda tööinspektsiooniks, tihtipeale räägitakse töötervishoiu ametkondadest, töökeskkonna ametkonnast, tegemist ei ole äh, Äh, sama asjaga ja see semantiline erinevus minu arvates on väga oluline, sellepärast et see määratleb ära ka nende inimeste pädevuse, kes selles organisatsioonis töötavad, siin on äh, rohkem tegemist äh, spetsialistidega, inimestega, kellel on kogemusi inseneriteaduste vallas või töötervishoiu vallas nüüd teine asi, kui me räägime tööinspektsioonidest äh,, Äh, siis äh, kes on kaetud, äh, mõned süsteemid hõlmavad ainult avalikku sektorit, teised ka erasektorit, niisiis erinevus on ka karistustes, need võivad olla halduslikud või kriminaalsed. mõned nendest on Tööministeeriumi haldusalas, erandiks on Poola, kus see asutus allub otseselt parlamendile ja väga paljudel on olemas oma sellised koolitussüsteemid ning lõpetuseks tahaksin rõhutada, et teie tänase kuulamise äh, pealkirjaks on töötingimused ja tõhus tööinspektsioon, aga ma tahaksin rõhutada, et meie tegelikult Euroopas töötingimustega ei tegele, meie tegeme töötervishoiu ja tööohutusega ja see ei ole sugugi mitte sama asi. nii et, et kui te näete seda töötingimuste äh, definitsiooni, mille annab Eurofond, siis see definitsioon on üsna lai, ma ei hakka seda siin praegu ette lugema aga äh, meie, äh, meie pädevuses ei ole töötingimused, vaid töötervishoid ja tööohutus ning ma arvan, et äh, see mõjutab ka väga palju seda, kuidas need kaks organit omavahel koos tegutsevad. tahaksin esitada ühe küsimuse kas meil oleks täna võimalik ka Euroopas luua integreeritud süsteem, meil on olemas asi, mida nimetatakse SLIK-iks, see on siis äh, kõrgemate tööinspektorite komisjon. Äh, tegemist on äh, siis häsmise struktuuriga, mis ei ole kuigi tõhus, siin toimub lihtsalt infovahetus tööinspektsioonide vahel me üritame käivitada ühiseid kampaaniaid Äh, mis puudutavad tihtipeale ühis-, äh, ühenduse strateegiaid töötervishoiu, tööohutuse vallas ja samuti toimub meil mõttevahetus metood-, metoodika osas. meil on olemas ka teisi algatusi, mille raames need süsteemid koostööd teevad, ma mõtlen näiteks Euroopa algatustele, mis puudutavad töötajate lähetamist, aga paljusid piiriüleseid algatusi kus äh, naaberriigid, riigid, kellel on ühine piir, siis vahetavad teatud infot ning on ka teatud siis tööinspektorite koolid. aga sellist süsteemi jällegi ei ole kõikides liikmesriikides. niisiis ja nüüd käsitleksin seda küsimust, et millised on need peamised väljakutsed Euroopa Tööinspektsioonide ees. kõigepealt ettevõtete muutumine. me elame maailmas, mis on äärmiselt üleilmastunud ja see mõjutab väga tugevalt äh, ka ettevõtete ja kontsernide tegevust. me elame maailmas, kus allhanked Äh, teenuste väljast sisseostmine on äh, täiesti tavaline. Äh, samuti on meil üsna integreeritud tööturg. probleem on aga selles, et kuidas tööinspektsioonid kõigi nende muutustega arvestavad. ja kes millega tegelikkuses peab tegelema? ma ütleksin, et üks probleeme on ja ka teised on seda öelnud, et ühelt poolt eh, VKE-d on eh, tõesti, VKE-del on tõesti probleeme, aga samas me peame arvestama ka suurte hargmaiste ettevõtetega. ja su-, teine suur väljakutse on ka see, et eeskirjad muutuvad, tööeeskirjad muutuvad, tööseadusandlus muutub, me oleme väga palju äh, rääkinud töölepingute mitmekesistumisest äh,, Äh, vabakutselised, mustalt töötajad ja veel mitmed muud asjad. üha rohkem on selliseid äh, erafirmade kehtestatud äh, reegleid või sotsiaalpartnerite poolt kehtestatud reegleid Äh, ja kuna need puudutavad konkreetseid äh, õigussüsteeme, siis Tööinspektsioonidel nende osas pädevust ei ole. niisiis, äh, millised on need uued vahendid, süsteemid, mida me saaksime kasutada selleks, et reageerida? milliseid karistusi tulevusi kasutada ja ma pean silmas karistusi laiemas tähenduses ja lõpetaksin mõningate märkustega integreerituma süsteemi teemal. jah, tõepoolest huvi sellise süsteemi vastu on olemas. Äh, seda tingib töötajate liikuvus see, et lepingud on, muutuvad mitmekesisemaks, et äh, hargmaised ettevõtted ja nende standardid, mis kõigi riikide jaoks on ühtsed, mängivad äh, olulist rolli ja samuti on olulised sotsiaalmajanduslikud arengud. aga ma tahaksin öelda, et tööinspektsioonid Euroopas edenevad väga killustatult, tegemist on täielikult liikmesriigi põhise süsteemiga. ja need süsteemid on tihtipeale väga kaugel sellest, mis tegelikult on toimunud, näiteks minu saksa kolleeg rääkis psühhosotsiaalsetest ohtudest meie süsteem on nendega hakanud arvestama palju hiljem kui ükskõik missugune teine süsteem ja see ei ole normaalne niisiis, lõpetuseks tahaksin öelda, jah, meil on täna äh, vaja äh, äh, enamat kui seda, mis toimub läbi kõrgemate tööinspektorite komitee. meil on vaja tõesti, tõesti ühiseid tegevusmudeleid, äh, infovahetusplatvorme, praegused on meil väga bürokraatlikud, aga need peaksid olema palju arenenumad aga küsimus ei puuduta mitte üksnes lähetatud töötajaid, vaid ka kõiki teisi ja loomulikult on väga palju uuendusi ka metoodika vallas, sanktsioonide vallas ja sellega lõpetaksingi. enamik tööinspektsioone eh, Prantsusmaal meie tegevusest vaid ühe protsendi muudutab karistamine ja kui need sanktsioonid ei ole tõhusad, ja ma mõtlen just nimelt suurtele ettevõtetele, siis, äh, siis äh, me, me, kõik, mis me, me teeme, ei anna tegelikult, anna mingit vilja. aitäh äh, Te ütlesite, et tööinspektorid olid viimased, kes nägid psühhosotsiaalseid Äh, riske, siis ma tahaksin öelda, et krediidireitingu agentuurid olid ka viimased, kes finantskriisi ette nägid, nii et, et nii et, et äh, tööinspektorid ei peaks ka ähm, julgust kaotama. niisiis, nüüd annan sõna äh, Jean Lambertile. Jean Lambert, palun. Thank you very much. suur tänu. kõik leidsid selle väga huvitav olevat, mida me kuulsime väga huvitav oli see, mida te rääkisite inspektorite vähesusest. ja tegelikult ega siin midagi üllatavat ei ole. kui me oleme käinud erinevates riikides, siis eh, tõepoolest musta tööga on tõsine probleem ja kui me räägime, milline süsteem teil on, palju teil inspektoreid on, siis selgub, et noh, ei ole just päris pooltsada neid, aga suhteliselt lähedale sellele ja eh, kui me nüüd seda küsimust tahame lahendama, siis eh, on küsimus selles, kuidas me oma tegevust suuname, tuleb mõelda eh, teatud sektoritele, kas me kontsentreerime tähelepanu põllumajandusele või ehitusele või mis iganes. ja mina tahaksin teada, kuidas see ressursi kasutamine oleks tõhusam. aga nüüd Euroopa tasemel koostöö. me püüame seda kuidagimoodi eh, ka seadusandlusesse sisse panna, tegelikult seda ei ole võimalik teha, sellepärast et kõik süsteemid erinevates riikides on väga erinevad, aga mulle tundub, et praegusel hetkel see kõlab nagu vabandus, mitte põhjus mis teie arvate, kuidas eh, kõige Ehm, kõige tõhusamalt seda asja korraldada, kas siin peaks olema mingi poliitilise otsusega tegemist või mida te arvate? aitäh, Richard Valber ja siis Evelyn Regner. Jsem rád, že se o problému inspekcí. suur tänu, mul on väga hea meel et tööohutuse küsimus ja tööinspektorite küsimus lõppude lõpuks tõstatati. kuid me peame siiski mõtlema ka selle peale, et iga kord, kui me üritame meetmeid sisse viia selleks, et pol-, poliitika ühildataks tööõigusega, siis hakkavad äh, liikmesriigid äh, vastu punnima ja ütlevad, et tegemist on äh, lähimuspõhimõtte küsimusega. mina ise olen töötanud tööinspektorina ja me näeme või see, mida meie nägime oma töös, oli see, et töötingimused muutuvad järjest halvemaks. seda seetõttu, et tööturgusid muudetakse üha paindlikumaks ja, ja see on kõik va täpselt vastupidine sellele, mida meie tänased külalised siin ütlesid eelkõneleja ütles juba enne, et kui palju tööinspektoreid on meil erinevates liikmesriikides? no kujutage endale ette. kuidas on olukord suurtes linnades, suurtel ehitustel, kui palju on seal musta tööd tegevaid inimesi ja juhul, kui siis tööinspektorid sinna kohale lähevad, siis on neid nii vähe, nad lähevad sinna nii harva, et tegelikult ei juhtu mitte midagi, sellepärast on väga hea, et me täna sellest räägime, aga ma loodan, et äh, pärast seda ei vaikita jälle, vaid minnakse edasi. Venemaa peamini-, kunagine peaminister ütles, et me tegime kõik võimalikku nii hästi kui võimalik, aga lõpptulemus oli nii nagu alati. Evelin Reegner ja siis Toomas Hendel. suur tänu kaks konkreetset küsimust. esimene küsimus äh, puudutab äh, selgituskirja, mille proua Steinrück on oma raportile lisanud. seal räägitakse sellest, et äh, tööinspektorite kaudu tuleks muuta võitlust musta töö vastu tõhusamaks. ehk siis, et kuidas tööinspektorid saaksid võidelda tööohut-, musta töö vastu Te rääkisite siin väga palju väga tähtsatest küsimustest, nagu see, kuidas kaitsta töövõtjaid, aga kõige tähtsam on siiski võidelda musta töö vastu, sest siin on tõesti äh, täiesti uskumatuid asju, mida tehakse ja tähtis ei ole mitte ainult äh, äh, mõelda selle peale, et kas jalgadel alune tugi peaks olema sentimeetrit kaks kõrgem või mitte, vaid tähtis on tõesti mõelda selle peale, äh, et kaitsud oleks nende inimeste tervis, kes teevad ka eluohtlikku tööd. mürakaitse on ka väga tähtis. Te rääkisite siin ka töökaitsest äh, minu arvates on väga tähtis, et te need teesid tõstatasite, aga minu arvates on tähtis see, mida ütles teine kõneleja, härra Engels, et äh, ka töö, mitte ainult tööinspektorite küsimust ei ole vaja arutada, vaid tuleb rääkida ka inseneride tööst. on väga tähtis, et me just nendele põhilistele küsimustele keskenduksime, nimelt äh, musta töö vastane võitlus, äh, põhimõttelistest tööõiguse põhimõtetest kinnipidamine aitäh, Toomas Hendel ja siis äh, Phil Benjon. ja siis Philippe Boulon, kes on Rahvapartei variraportöör. Äh, ta jäi esialgu nimekirjast välja, aga nüüd Toomas Hendel. suur tänu, proua esimees. mul on neli märkust mis tahan teile kindlasti helistada, esitada siis üks küsimus härra Engelsile. kõigepealt ühiskondlikud reeglid ja sellest me ju tegelikult siin töökaitse küsimustes räägime. ühiskondlikest reeglitest ei ole mitte mingit kasu, kui ei ole kontrolle. proua esimees, te ütlesite, et töötajate lähetamise direktiivis puhul me ka öö, äh, töötasime välja reeglid, kuid nendest pole mitte mingit kasu, kui nad jäävad sahtlipõhja tolmuma ja kui liikmesriigid neid öö, äh, ei rakenda ja minu arvates ei räägi me siin mitte ainult klassikalisest tööohutusest ja töötervishoiust, vaid ka sellest, mida siin meie eksperdid ka ütlesid, et meil tuleb võidelda tööohutusreeglite eiramisest, mis on kuritegelik. ja ma leian, et äh, eel-, et psüühiline koormus on tõesti üha rohkem viimastel aastatel tõusnud ja tööinspektorid peaksid ka selle küsimusega tegelema. see puudutab ka väga palju seda, kui pikk on tööpäev ja kuidas on töö üles ehitatud ja tegelikult tuhande kaheksasaja kolmekümnendatel aastatel Inglismaa äh, tehastes kontrollijad äh, ütlesid seda ka juba väga selgelt välja. Te teate kindlasti, keda ma siin mõtlema ei hakka seda tsiteerima ma arvan, et me peaksime esitama ka selle küsimuse, milline on tegelikkus ettevõtetes. tihti on tegemist alltöövõtjatega ja ja seal tootmis ahelast süstemaatiliselt rikutakse reegleid äh, ja leitakse, et on täiesti normaalne, et alltöövõtja tööohutusreeglitest ja töötervishoiureeglitest kinni ei pea. nii et äh, ka siin tuleks mingi ettevõtte vastutus kirja panna, ehk et äh, see, kes võtab alltöövõtja, peab hoolitsema sellest, et seal ka reeglitest kinni peetakse ma leian, et uutest organisatsioonidest ei ole vaja, ei ole alati kasu. näiteks Baierimaal on ähm, inspektoritele ette kirjutatud, et nad peaksid olema ettevõtete sõbralikud ja tööhõivet toetavad. mina olen ametiühingu sekretärina niimoodi incognito ühel kohtumisel osalenud ja kui ma siis hiljem ütlesin, kes ma olen, siis kon-, inspektor ütles, et oih, nüüd ma pean hakkama karmimalt käituma ma arvan, et äh, mõeldes sellele, kuidas on üles ehitatud tööinspektorite töö, äh, on täiesti selge, et siin tuleb midagi muuta. ja viimane märkus puudutab härra Engelsi märkust, nimelt et tööinspektorid peaksid ettevõtetele nõu andma ja ütlema neile, kuidas praktiliselt neid küsimusi teistmoodi lahendada. ma loodan, et ma saan teist valesti aru, härra Engels kui mina lähen oma autoga tehnilisse ülevaatusesse ja sealne kon-, inspektor ütleb, et mul on siin autoga probleeme ja kui mina näiteks küsin talt siis, et kas ta ei saaks äkki seda ära parandada, siis ta arvab, et ma olen täitsa lolliks läinud, sest see ei ole tema ülesanne. ja ma arvan, et ka töökaitse ja tööohutuse küsimustes oleks see nende väheste inspektorite ja nõunike äh, töö täiesti võimatuks muutmisega kui ettevõtetel on vaja nõu, kuidas inimlikult oma tööd korraldada ja tööohutus ja töötervishoid tingimustest kinni pidada, siis ärgem unustagem, et nad on alati äh, oma maksunõunikele piisavalt palju valmis maksma, nii et nad võiksid siis ka töötervishoiu nõunikele maksta ja siis need äh, küsimused lahendada. Äh, Philippe Benjon ja siis saab sõna raportöör. Phil Benjon. <clears throat> paar kommentaari. minul ei ole mingit erilist äh, mm, seisukohta selles osas, kas peaks olema integreeritud süsteem või spetsialistide süsteem. ma arvan, et spetsialiseeritud süsteem, äh, kui see tegeleb ainult tööohutuse ja töötervishoiuga ja seda nimetati ka siin äh, Ehm, korduvalt siis eh, minu kolleeg öeldi, et tegelikult oleks vaja rääkida hoopis mustast tööst. Ehm, minu koduriigis on eh, maksu- ja tolliamet see, kes eh, tegeleb musta tööga, sellepärast et kui tehakse musta tööd, siis ei maksta makse Nendel on muidugi ka teisi funktsioone, aga see on üks asi, mida nemad püüavad välja juurida. ja eh, meil on ka eh, keskkonna eh, tervishoiu organisatsioon, mis siis tegeleb niisuguste juhtumitega, kui mingid tehased reostavad loodust Eh, me rääkisime eh, töötervishoiust juba ja ohutusest, eh, seda me juba käsitlesime. asi on selles, et ükstaskõik milline süsteem meil ka ei oleks, kas on integreeritud see süsteem või spetsialiseeritud süsteem, mis hõlmab erinevaid organisatsioone, siis isegi integreeritud süsteemis on vaja spetsialiste. minu tundub, et mõlemad äh, Äh, süsteemid kannatavad praegu selle, kannatavad selle all, et ei ole piisavalt äh, inimesi mulle tundub, et isegi töötajate arvu suurendamine ähm, tooks meile kasu. me ei peaks tegelikult liiga palju mõtlema sellele, milline süsteem on, vaid oluline on see, et iga nurga alt oleks äh, süsteem toimiv aitäh. mina tahaksin komisjoni nimel tänada meie nelja eksperti ning tahaksin teile öelda, et meie komisjon on andnud oma panuse sellest arut-, sellesse arutelu juba mandaadi algusest saadik, me võtsime äh, vastu algatusraporti, kus nõudsime uut töötervishoiu ja tööohutuse strateegiat, samuti äh, Äh, oleme siis äh, äh, rõhutanud, kuivõrd oluline meie jaoks on turvalisus töökohal ja samuti oleme rõhutanud, et tuleb arvestada uute aspektidega, psühhosomaatilised haigused, sealhulgas ka tööstress ja teised sellised nähtused. mina Äh, tahaksin võib-olla küsida äh, meie tänastelt külalistelt ühe küsimuse suurettevõtete kohta. Te ütlesite, et äh, kõige raskem on teie jaoks VKE-de kontroll, mina koos raportööriga ja, ja üks põhjus, miks me üldse selle üle mõtleme, hakkasime, oli see, et me külastasime ühte suurt ettevõtet, kus ilmselgelt äh, tööinspektsioonide küsimus äh, oli seotud väga palju lähetatud töötajatega ja, ja need suur lähetatud töötajate hulk muutis siis tööinspektorite ülesande keeruliseks, sest et saab kontrollida kohalikke töötingimusi, äh, töötervishoidu ja nõnda edasi. aga äh, äh, kuidas on äh, lugu äh, Äh, näiteks sotsiaalkindlustusega, sest see on ju ka selle teemaga kõik seotud. Äh, mulle on jäänud mulje, et et nendest normidest kinnipidamine, sotsiaalkindlustuse normidest kinnipidamine on ka üks probleem. niisiis mulje, mis meile jäi pärast seda külaskäiku, oli, et et on vaja minna tõesti kaugemale sellest äh, kõrgemate tööinspektorite komiteest, mis meil praegu on, tulles siis äh, tagasi Claude Emmanuel Triumfi sõnavõtu juurde. võib-olla oleks meil vaja ka mingit kokkulepet Euroopa tasandil meil ei ole vaja võib-olla küll kõike europaniseerida ja võtta kõigilt tööinspektsioonidelt nende volitused ära, aga kui meil on selline olukord, kus äh, erinevate liikmesriikide õigused põrkuvad, äh, siis äh, meil oleks võib-olla vaja väga jõulist koordineerimist tööinspektsioonide vahel ja Äh, võib-olla sellist, äh, nagu meil on näiteks rahandusküsimustes sellised eliitbrigaadid, võib-olla oleks meil vaja sellist ka, äh, sellist sekkumismehhanismi siis tööõiguse vallas. me pidasime samasugust arutelu, kuidas võidelda maksupettuste vastu, kõnelesime Eh, sellest, eh, mis, mis eh, probleemid tekivad, kui me näiteks tahame väitleda mere saastamist. nii et, et mulle näib, et tegemist on siis asjaga, mis on oluline ka tööinspektsioonide kontekstis ja nüüd annan raportöörile sõna. Äh, suur tänu, proua esimees. ma mul on erinevatel ekspertidel erinevad küsimused. kõigepealt härra Pekk, kui ma nüüd, kui mina õigesti tean, siis Euroopa Kohus leidis, et Limosa süsteem ei ole õige. minu arvates on see vastuolus sellega, mida me siin täna arutasime ja mida me ka ekspertidelt kuulsime. kuidas teie hindate seda? ja kas on lahendusi selle, teie arvates sellele probleemile ja mis on äh, mõjud, selle kohtuotsuse mõjud Belgia süsteemile, mis on tõesti väga mitmetasandiline? piirideülene andmevahetus, sellest kuulsime, et see on kõikides erinevates äh, aspektides ja kõikidel tasanditel tõesti äh, väga äh, keeruline, ehk et liikmesriigide kontroll lõpeb nende riigi piiridel ja neil ei ole tihti huvi kontrollida mujal või nad ütlevad, et täiesti lootusetu on saada teistelt liikmesriikidelt andmeid ka keegi mainis nüüd aga, et on äh, äh olemas harta mis, millele on alla kirjutanud tööinspektorid üheteistkümnest liikmesriigist. kas sellest hartast on ka midagi saanud, kas see on toonud endaga mingeid konkreetseid sammu, positiivseid muudatusi? härra Engels, teie ütlesite, et äh, koolitus on kehv ja pädevusi pole. tavaliselt siin kojas leitakse, et äh, töötajate kaitse on tõesti koormaks ähm, ettevõtetele. kui ma teist nüüd õigesti aru saan, kas teie arvates on tähtis see, et meil oleks siin Euroopa Liidu tasandil nõuded ka äh, koolituse ja väljaõppe jaoks? et me mingid kindlad nõudmised välja töötaks Te rääkisite ka kontrollidest äh, väikestel ehitustel. ma olen täiesti nõus äh, raportööriga. kuidas teie arvates oleks võimalik ka väikestel ehitustel võidelda mustade, musta tööjõu vastu? ja no üleüldse, ka üleüldse reeglitest kinnipidamise eest, sest minu arvates tööohutus ja töökaitse hõlmab mõlemat aspekti. siis veel üks küsimus härra Fritšele. Te rääkisite tööohutusest ja töötervishoiust ja et tuleks rohkem keskenduda psüühilisele koormusele. kas teil on konkreetseid ettepanekuid, kuidas me võiksime seda teha ja peaksime seda tegema Euroopa Liidu tasandil? sest ähm, meie agentuur, äh, vastav amet äh, Bilbaos äh, räägib ennetustööst, et kuidas me saaksime seda tööinspektorite kaudu sisse viia. ja minu küsimus härra Triumfile. ma sain teist niimoodi aru, et te olete minuga nõus meil on üle-euroopaline tööturg ja seega on meil vaja üle-euroopalisi tööinspektoreid tulevikuks, kellel oleks siis kindlad kohustused, tööülesanded ja tegemist oleks sellise lõimitud süsteemiga kogu Euroopa jaoks. hästi Teil kõigil läheks vaja vähemalt pool tundi, et neile küsimustele vastata, aga annan teile kõigile ainult viis minutit ja kõigepealt Ludo Pekk. suur tänu, küsimustele vastamiseks ütlen nii, et äh, meil oli Euroopa Kohtu otsus. meie Limosa süsteemi kohta me palusime definitsioone äh, ja äh, sõltumatute töökomiteede kohta ja meile öeldi, et me tahame liiga palju. aga me juba olime kohandanud Belgia seaduseid selle järgi. ja siis e, inimesed, e, kes Belgias töötasid, neid puudutas ainult see otsus. meie jaoks on e, Tööinspektsiooni puhul väga oluline, et tööinspektoritel on võimalik võidelda sotsiaalse pettuse vastu. ja just nimelt selliste kuritarvituste tõttu, mida kasutatakse sõltumatute töötajate suhtes. nüüd, et inspekteerimine lõpeb riigipiiril just nimelt sellepärast on vaja meil head informatsiooni, koostööd teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega, isegi kahepoolseid lepinguid info vahetamiseks. ja sellepärast ma ütlesingi, et oluline on hea eh, infosüsteem kõikides liikmesriikides mina ei usu, et on võimalik selline üleüldine eh, tööinspektsioon, vaid ma arvan lihtsalt, et, et on ikkagi vaja spetsialiseerumist ja siis niimoodi spetsialistidelt jõuavad andmed ühtsesse andmebaasi. ja viimane küsimus puudutas Euroopa Handfesti Eh, tähendab, puudutas seda prüüge kokkulepet, üksteist riiki ühinesid sellega. ja see just tähendabki info vahetamist, häid infovahetussüsteeme. ja see käsitleb ka Tööinspektsiooni metodoloogiat. aitäh, Francois Engels. aitäh, esinaine. mulle anti viis minutit ma ei tea, kas viis minutit küsimuse kohta või kõige peale kokku. ma üritan teha lühidalt. ma alustaksin äh, Saksa kolleegi küsimusega, ma ei saanud päris täpselt aru, kas ta minust õigesti aru sai. ma ütlesin, et on väga palju riike, kus äh, inspektsioonide pädevused on paika pandud niimoodi, et nad on nõuandvad, kontrollivad ja karistavad. ja mina leian. jah, ja mina leian ikka veel, et äh, kontrollide läbiviijad on siiski ettevõtete partnerid ja kui kellelegi öelda nüüd, et sa teed midagi valesti, siis tuleks talle ka öelda, Äh, kuidas õigesti teha, ehk et me ütleksime neile, kuidas seda teha või kelle poole pöörduda. ja seda probleemi näen ma tihti nende inspektsioonide puhul, kus nad ütlevad, see pole õige, mida sa teed, aga ära minu käest nüüd küll, kuidas sa ise seda tegema pead ja vaata ise, kes sind aidata saab. mina leian, et äh, Tööinspektsioonide äh, maine oleks palju positiivsem ja, ja neil peaks olema ka palju abistavam roll kui siiamaani. mis muidugi ei tähenda, et ettevõtete töö tuleks neil ära teha. ettevõtted peavad selle ise tegema, aga neil on tõesti vaja kedagi, kes neid aitaks, eriti VKE-d. nüüd see suurte ettevõtete probleem, ma ütlesin, et suuremate ettevõtete jaoks äh, toimuvad inspektsioonid, nende jaoks, nendega lähevad inspektsioonid paremini. Äh, kui me räägime äh, sellistest ettevõtetest, siis seal toimuvad inspektsioonid tihtipeale koostöös Sotsiaalkindlustusametite, Tolliameti, politseiga ning seetõttu on meil olemas siis koostöö. vabandage, ma pean teid katkestama. see koht, kus me Juta Steinrockiga läksime, käisime, seal oli toimunud mitu surmaga lõppenud õnnetust. ja lõpuks jõudis see küsimus avalikkuse ette läbi ühe Äh, organisatsiooni, kes siis otsustas toetada seal töötavaid Poola töölisi. Äh, tegemist oli Flamonvilliga, äh, kus see asi toimus ning ja sellistes, selliste asjadega me puutume üsna tihti kokku, paberil võib-olla asjad näevad ilusad välja, aga me tunneme muret selle pärast, mis Äh, toimuvad jah, äh, äh, võib-olla mõne, mõnedes kohtades tõesti asjad on väga hästi korras, aga see ei ole niimoodi kõikjal ja meie siin Euroopa Parlamendis pöörame tähelepanu just nimelt sellisele suurtele ettevõtmistele, kus tegelikult töötingimused on tihti väga kehvad, töölepingud ei ole õiguste poole pealt äh, ja töötingimuste poole pealt kus sugugi kindlad ja vabandan, et ma teile vahele segasin. ma arvan, et, et see asi toimib äh, riiklikul tasandil. meil on äh, palju probleeme ja sellele täna ka viidati koostööga erinevate riikide vahel näiteks kui te kõnelete Poola töölistest, jah, tõepoolest sotsiaalkindlustus äh, äh, asutused ühes riigis ei ole kursis teise riigi töötingimustega ja tõepoolest, kui ma vaatan tegelikkust, siis on äh, tõsi, et meil on see kõrgemate tööinspektsioonide komisjon, äh, direktorid, kes teevad koostööd, aga meil oleks vaja rohkem koostööd just nimelt praktilisel tasandil inimesed ei tunne üksteist, meil ei ole selleks süsteemi, eh, meil ei ole infosüsteemi, arvutipõhist süsteemi. Eh, see on üks suur probleem ning kui me räägime lähetatud töötajatest, eh, siis räägime ka nendest suletud ja sulgemata nimekirjadest, te olete probleemiga väga hästi kursis kui meil oleks selline süsteem, mille raames me omaksime juurdepääsu et töötajate töötingimuste kohta nende päritoluriigis, siis see muudaks palju kergemaks nii sotsiaalkindlustuse asutuste kui ka tööinspektorite töö ma tahaksin öelda, et riiklikul tasandil see toimib väga hästi, kuigi mõnedes riikides on ka regionaalne tasand ja regionaalsed tööinspektsioonid, aga, aga üldiselt rahvu-, riiklikul tasandil asi toimib hästi, Euroopa tasandil meil on probleemid kontrollid väikestel ehitustel, ma arvan, et meil lihtsalt tuleb rohkem kontrollida seal ja seal tekib jällegi see probleem, mida mainiti, on täiesti selge, et need äh, vähesed inimesed, kes töötavad tööinspektuurides, ja ka sotsiaaltagatiste osakondades, et nad ei saa nüüd lihtsalt kõndida ühelt ehituselt teisele ja vaadata, mis seal toimub. ka seal tuleb nii riiklikul tasandil, kus see paremini toimib, kui ka rahvusvahelisel tasandil äh, peaksid olema võimalused, kus on täiesti võimalik, et inspektor läheb sinna ehitusplatsile kohale ja et tal on võimalik ka saada abi siis äh, rahvusvahelisel tasandil ehk et pöörduda äh, informatsiooni saamiseks äh, töövõtja koduriigi poole, nii et seda Euroopa mõõdet, seda oleks ka meie arvates vaja. nüüd inspektorite oskused, ma ei tea, kas meil Euroopa Liidu tasandil on nüüd vaja kindlasti öelda, et äh, koolitus peaks välja nägema nii, sellised oskused peaksid olema. me lihtsalt näeme, et erinevates inspektuurides on puudu nendest inimestest, kes äh, saaksid tõhusalt äh, nõu anda ja kontrollida. jah, koolitused on olemas, aga mitte igal pool. aitäh! aitäh! ja nüüd saab sõna härra Fritsche. ja, <clears throat> ich versuche mich kurz zu fassen. jah, ka mina üritan teha lühidalt. ma arvan, et siin tõstetati neli erinevat küsimuste komplekti. esiteks, kas äh, tasub äh, keskenduda kõrge riskiga ettevõtetele? jah, kohe kindlasti, aga see asi ei ole nii lihtne sest ei ole nii liit-, lihtne äh, identifitseerida riskiastmega ettevõtteid. üks äh, Saksamaal asuv väga tuntud äh, laeva ehitusfirma annab töö ühele ettevõttele, et seal tuleks üks vana suur tehas ära lammutada. esimeses lepingus, kus laevaehitusfirma annab selle töö üle et-, lammutusettevõttele, seal on kirjas, et äh, seal on kaks äh, kraanat ja siis veel kaks äh, kopptraktorit. nüüd läheb see, see ettevõte, kes sai selle ülesande, leiab ta ühe alltöövõtja, kellel on ainult üks kraana, too leiab veel ühe alltöövõtja ja, ja tollel ei ole peaaegu mitte midagi ja siis juhtub tööõnnetus, on mitu surnut, mitu vigastatut. nii et ja siis nagu kolm erinevat firmat, mis on kõik üheskoos selle töö enda kanda võtnud tegemist on täiesti tüüpilise näitega ehk kus alguses ja lepingute põhjal kõik on väga hästi ja õigesti. Äh, kõigest äh, lühikese aja jooksul sa, äh, muutub sellest kõrge riskiga, muutub sellest kõrge risti, riskiga toiminguks ja, ja kus siis lihtsalt laevaautod ja kiirabiautod ohvreid minema viivad nii et ma arvan, et tõesti võib-olla Euroopa Liidu tasandil tuleks tegeleda kvalifikatsiooniga ja ma kujutan endale ette, et võiks olla ka selline ekspertide and-, kogu, mis siis kõik tegeleb nende tööohutusküsimustega. ja mis siis teostavad ka järelevalvet. sest tundub, et äh, eriti just äh, äh äärepiirkondades äh, on äh, ettekujutus sellest, kuidas tööohutus välja peaks nägema, hoopis teistsugune kui võib-olla Saksamaal. ja minu arvates siin koordineerimine oleks täiesti mõistlik. ma usun, et äh, psüühiline koormus ei ole nüüd nii raske küsimus või et oleks vaja siin äh, inspektoreid väga palju koolitada vaja. Toomas Hendelil oli õigus, need on need tavalised stressifaktorid, liiga palju tööd, liiga pikk tööpäev, liiga pikk vahemaa kodu ja töökoha vahel ja muidugi ka see informatsiooni kogus ehk et üks töötaja vastutab tõesti kõige eest, tal ja vastutab kõige eest äh, tootmisprotsessi algusest kuni selle kliendini jõudmiseni. ja siin võib-olla tõesti peaks siin vaatama äh, tervist kaitsvat äh, direktiivi. meie oleme Saksamaal selle kohta juba ettepaneku teinud ja terve liidu, rida liidumaasid toetab meid, et meil peaks olema stressivastane määrus, mis inspektorile paneb väga selgelt paika, mis on soodne töökeskkond ja mis on mittesoodne töökeskkond ja me ei hakka siin psühholooge välja koolitama, vaid me üritame lihtsalt äh, väga lihtsaid, lihtsalt mõistetavaid äh, tööohutustingimusi paika panna. aitäh! et pidasite kinni viie minuti piirist ja härra Triumf nüüd. vastaksin küsimustele, mis mulle esitati integreeritud tööinspektsiooni süsteemi kohta. see oli viimane küsimus, mille ma oma sõnavõtus tõstatasin. tahaksin öelda kahte asja. kõigepealt ei maksa arvata, et homme äh, Eh, siin see suur Euroopa masinavärk asendub liikmesriikide põhise masinavärgiga. ma tahan öelda aga seda, et täna eh, meil on eh, riigiüleseid probleeme, mis nõuavad inspektsioone Euroopa tasandil. tegemist on inspektsioonidega, mida praegu olemasolevad inspektsioonid läbi viia ei saa. ning selleks tuleb teha nelja asja, et äh, probleem lahendada. kõigepealt äh, tuleb paika panna pädevused äh, selle kohta, mida me ootame nendelt Euroopa tööinspektsioonidel. SLIK tegelikult selle probleemi, sellele probleemile ei vasta. SLIK tegeleb tõe, põhiliselt töötervishoiu, tööohutusega ja minu arvates äh, Äh, paljud äh, liikmesriigid äh, selles süsteemis ei osale. nii et, et meie suund peaks olema tõepoolest töötingimustel või kui soovite mingit teist terminit, võib-olla seda, mida ütles proua Jean Lambert, nad peavad tegelema töötajate põhiõigustega, see oleks üks väga oluline küsimus. teiseks mulle näib, et meil on vaja rohkem ühist koolitust. minu arvates on ebatõenäoline, et meil praegu ei ole ühtseid koolituskavasid. E, arvestades seda, kui palju meil on igasuguseid programme, sealhulgas ka Erasmus, meil on mitmesuguseid algatusi, aga, aga me oleme veel teekonna alguses. ma ma ütleksin, et eh, tööinspektorid on selliseks koolituseks igati valmis. Eh, kolmandaks on meil vaja vahendeid, ühiseid vahendeid ning ma rõhutaksin siin kahte asja. esiteks, tööinspektorid ei saa langetada mingeid otsuseid, kui meil ei ole siin Euroopas paika pandud vastutuse hierarhiat. ma tean, et seda arutelu on peetud ka seoses teiste asjadega, aga olgem selge, teeme ühe asja selgeks need äh, vahendid äh, praegu puuduvad nii liikmesriikide tasandil ja veel vähem on neid Euroopa tasandil ja te siin kõnelesite, proua esinaine, nendest suurtest ehitusplatsidest, me ei saa nendega midagi teha, me ei saa neile survet avaldada, kui meil ei ole olemas selleks vahendeid. ning äh, viimaseks, mulle näib, et tänane inspektsioonide süsteem äh, peab pöörama tähelepanu nendele, kes töömaailmas on kõige kaitsetumad. ettevõtetele, mis on kõige kaitsetumad ja Äh, see, selline peaks olema meie suunis või suun-, suund. ma arvan, et meil ei õnnestu saavutada mingit Euroopa tasandil kokkulepet üleöö, aga me lahendame need probleemid ainult läbi lähenemise poliitika aga täna on tööinspektsioonid ja nendega kaasnev siiski veel liikmesriikide tasandil äh, ja meil tuleb äh, tegutseda just nende probleemidega mis äh, äh, on seotud majanduse äh, rahvusvahelistustumisega. No. ja ma rääkisin vähem kui viis minutit, ütleb kõneleja. suur aitäh ka see, mida te ütlesite vastutuse kohta, jah, meie parlament siin on seoses töötajate lähetamise direktiiviga ka seda teemat käsitlenud, tegemist on tõesti selle direktiivi, direktiivi muide ühe aspektiga, mis on kõige rohkem vaidlusi põhjustanud ja meie ettepanekud tegelikult lähevad ka kaugemale sellest, mida Euroopa Komisjon esialgselt välja pakkus, aga ma olen täiesti kindel, et tegemist on teemaga, mis läbirääkimistel väga-väga palju arutelu leiab. täna hommikul meil oli siin VKE-de esine, esindaja, kes äh, tõesti äh, toetas parlamendi seisukohta ja raportöör oli selle üle väga õnnelik. nii et, et tegemist on tõesti väga äh, päevakajalise teemaga, mis ulatub meie tegevusvaldkonnast isegi kaugemale ja kogu selle komisjoni liikmete nimel äh, Eh, tahaksin teid eh, nelja tänada ja ma olen täiesti kindel, et eh, raportöör võtab teiega ühendust ka edaspidi selleks, et oma algatusraportis teatud seisukohti edasi arendada. kahekümne viiendal, kahekümne kuuendal vaatame seda raporti eelnõu läbi ja me oleme siin suure ajasurve all, sest muudat-, muudatused tuleb esitada kümnendaks oktoobriks kella kaheteistkümneks, vaatame neid läbi viiendal novembril, kompromisse arutame äh, kahekümne viiendal novembril ja hääletus toimub juba järgmisel päeval. ja täiskogule peaks asi jõudma jaanuaris. Äh, selle päevakorrapunkti oleme nüüd ammendanud ja viieteistkümnendas päevakorrapunktis annan sõna Phil Benjonile, kes tutvustab meile oma raporti eelnõu, mille teemaks on siis äh, töötajate rahaline osalus ettevõtte tuludes. tegemist on raportiga, Äh, mille osas majandus- ja rahanduskomisjon on siis komisjon, kellega teeme koostööd ja nende raportöör on Fabrizio Berto Rahvaparteist. härra Penjal, teil on sõna yes,. suur tänu, esimees. see raport puudutab just töötajate finantsosalust ettevõtte tuludes ja äh, selle kohta võib tähendada kasutada ka lühendit DFO. ja tegelikult parlamendi arvates aitab see tugevdada ettevõtteid üle terve Euroopa, kui eh, finantsiliselt on töötajad huvitatud ettevõtete käekäigust, siis see on kõikidele eh, kasulik ja väga sageli võib siis juhtuda, et nii töötajad kui omanikud on üks ja seesama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 töötajate osalus otsuste langetamises ja eh, ka nende finantsiline premeerimine eh, toob kaasa selle, et nad on huvitatud eh, pikaajalisest ettevõtte käekäigust, selle kasumlikkusest on ettevõttega pikaajaliselt seotud. see motiveerib töötajaid investeerima koolitusse ja ettevõtted, eriti väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, kui Eh, nendel ei ole mingit muud võimalust, siis töötajate osaluse kaudu eh, muutub nende olukord kindlamaks. Eh, see tegelikult tegelikult tuleb öelda, et Euroopas kasutatakse seda DFO-d mm, väga vähe Euroopa tasemel. põhiline põhjus on see, et et ähm, maksuskeemid on erinevates riikides erinevad. selle raportiga me oleme püüdnud näidata, millised äh, DFO võimalused on olemas, on näidatud kuidas ähm, see aitab kaasa äh, järjepidevusele ettevõtluses ja kuidas ähm, ja me arvame, et äh, muudatusettepanekute kaudu see, seda teemat käsitleme veel laiemalt, laiemalt. Eh, me vaatame eh, siin eriti VKE-sid, me kasutame ühte Hispaania näidet, eh, Sedadis Laberalis, ma vabandan häälduse pärast, seal on selles osas tegemist kõige parema praktikaga ja üks ettevõte, üks eesmärk selle raporti puhul on, et me looksime niisuguste skeemide jaoks mittesiduva raamistiku. Need hõlmavad Eh, teatud põhimõtteid, kõigepealt eh, töötajatel peab olema selge, milline on DFO eh, e eesmärk, et nad saaksid otsustada, kas osaleda või mitte. Need plaanid peavad olema väga paindlikud selleks, et hõlmata erinevaid ettevõtteid, erinevaid eesmärke, erinevat tüüpi ettevõtteid töötajad peavad saama otsustama, otsustada, kas nad osalevad finantsskeemides või mitte neljandaks on eh, see, et niisugused skeemid on eh, tavalisele palgale lisaks eh, ja see on niisugune punkt, mida me väga tahame rõhutada ja lõpuks peab olema selge info töötajaid tuleb informeerida adekvaatselt nende õigustest, kui nad selles skeemis osalevad. olles nüüd kõige selle rääkinud, ütlen ma siiski, et niisuguste skeemide puhul on kõige olulisemad eh, eh, fiskaalpoliitilised põhimõtted Euroopa Liidu tasemel ei ole tegelikult võimalik midagi eriti ette võtta, sellepärast et maksuasjad on eh, liikmesriikide käes. minu kolleegid EKONi eh, komisjonis töötavad just nimelt selle eh, maksu osa kallal ja me ootame nende tulemusi. me oleme korraldanud mitmeid koosolekuid sellel teemal ja me loodame, et Ehm, et me saame ka väga eh, head tagasisidet, me tahaksime tulla välja niisuguse praktilise rakendusega, mis siis töötajate finantsosalusskeeme toetaksid ja ma tahaksin kuulda, mida kolleegid arvavad, aitäh. Evelyn Regner ja seejärel siis hetkel ainult Evelyn Regner. suur tänu, proua esimees, suur tänu härra Benjanile tema tehtud töö eest, mis tõesti väga konstruktiivselt äh, selle küsimusega tegeleb. siin on tegemist tõesti ühe väga erilise küsimusega. on nii palju erinevaid mudeleid äh, ja seetõttu töötajate finantsosalus ühes ettevõttes võib väga hästi toimida, teises üldse mitte. ja seepärast ma tahaksin kõigepealt äh, tuua välja selle, et meil on siin tegemist erinevate lähenemistega ja et meil on häid näiteid, see on tegelikult juba väga heaks lähtekohaks selle küsimusega tegelemisel. ma tulen selle härra Benjoni kokku ettepaneku juurde, et meil peaks olema see kahekümne üheksas võimalus, kahekümne üheksas vabatahtlik režiim ma arvan, et see on suurepärane ettepanek ja mõeldes meie praegusele olukorrale ja kogemustele, ei ole me nii kaugel, et sellele üle minna. ma ei ole veel jõudnud Äh, lahendusele, et mis oleks kõige parem lahendus, võib-olla nõukogu soovitus liikmesriikidele oleks kõige sobivam lähenemisviis, kuid väga tähtis on, et me tõesti ka toetaksime kogemuste vahetust ja et me sealt lähtuksime. kõik need erinevad kogemused, mis meil on üksteisele pakkuda, reklaami tuleks teha erinevatele võimastule, mis on olemas töötajate Äh, finantsiliseks kaasamiseks, võib-olla eelarve kaudu, mida komisjon äh, võiks siin vahendeid leida. meil võiks olla selline teavituskampaania. me peaksime täpselt teada saama, kuidas töötajate finantsosalust parandada nendes riikides, kus seda praegu väga ei ole või kus ei toimi, nagu näiteks Ida-Euroopa riikides. peale selle tuleb õiguslikud eeldused ka luua selleks. härra Benjon tõstatas ka maksuküsimused, jah see on tõesti keskne küsimus, siin ei ole mõtet meil hakata endale, ennast petma. kui siin ei leida lahendust liikmesriikide vahel, siis kahekümne üheksas režiim, siis kahekümne üheksandal režiimil ei ole mitte mingit võimalust ka ellu rakendada. eriti mõtlen ma siin ka öö, äh, selle võimaluse peale, et hakatakse tõesti lihtsalt kirsi pealt, koogi pealt kirsse noppima. tõesti, meil on vaja meetmeid koha peal, eh, sellepärast et muidu töötajad ei toeta seda süsteemi ja väga tähtis on see, et neil on kaasarääkimise õigus, et nad saavad informatsiooni, neil on võimalik osaleda nõupidamistel ja et ametiühingud peavad ka siin väga tähtsat rolli mängima. härra Penjon on selle kõik siia ka sisse kirjutanud, kuid ma tahaksin veel konkreetselt tulla lõike kaksteist juurde, kus tema räägib, et ametiühingute suhtumine TTO-sse on muutunud ja kuna mina ise olen ka ametiühingu liige, siis ma saan aru, et härra Penjal on seda positiivselt küll mõelnud, kuid mulle tundub, et me peaksime selles sõnastuses olema ettevaatlikud, sest ei ole nii, et ametiühingud oleksid sajaprotsendiliselt äh, äh, vaimustatud äh, töötajate finantsosalusest, vaid nad tõesti nõu-, soovivad, et me arvestaksime erinevate mudelitega, sellepärast oleks vaja siin ka tõesti ka erinevaid võimalusi nii et äkki tuleks siin leida teistsugune sõnastus. muidu kõik on tore, ootan juba variraportööride kohtumist, sest äh, tõesti meie esimesed arvamuste vahetused on olnud väga konstruktiivsed. Sari Essaia. aitäh mina ei ole Rahvapartei variraportöör, võtan sõna iseenda nimel. loodan, et meil äh, õnnestub säilitada selle raporti vabatahtlik ja mittesiduv iseloom ja me austame liikmesriikide õigust lähimuspõhimõttele ja ka ettevõtete õigust rakendada lähimuspõhimõtet. mulle, äh, ma olen pisut skeptiline äh, punkti seitse ja kaheksa osas ähm, selline Euroopa Liidu tasandil mudel, me just kuulsime, et neid mudeleid on mitmesuguseid ja võib-olla parimate kogemuste vahendamine toimiks siin paremini. ja punktis üksteist äh, räägitakse ka sellest äh, vabatahtlikkusest ja ma rõhutan, et see vabatahtlikkus tuleb säilitada, aitäh. aitäh komisjoni poole pealt. kas komisjoni poole pealt soovib keegi sõna võtta? palun aitäh, me täname teid, tegemist on tõesti väga hea raportiga, eh, mis on samas suunas eh, selle, eh, sellega, mida meiegi teeme. hetkeolukord on selline, et me oleme käivitanud pilootprojekti ning me tahame vaadata kõiki neid võimalusi, mis on välja pakutud. me loodame, et me leiame konkreetseid elemente, me suudame kaardistada kõik need erinevused erinevate riikide vahel, mida te mainisite ja need võivad ka selgitada siis, miks selline olukord liikmesriigiti nii erinev on ning äh, üritame teha tööd siis äh, nendes küsimuses, mida te tõstatasite, kas kahekümne üheksas režiim või kasutame siis äh, olemasolevate süsteemide elemente, vaatame, kuhu me oma analüüsiga jõuame ja loodame, et jaanuariks on meil konkreetsed tulemused olemas. aitäh selle täpsustuse eest. annan sõna raportöörile. Oh, suur tänu, aitäh nende kommentaaride eest tõepoolest see teeb raporti paremaks, eh, mis puudutab proua Reigleri ehm, ettepanekut, et koolus, et eh, tegeleda infokampaaniaga, et seda eh, paremat praktikat levitada, siis see mõte on väga hea, me vaatame seda ma arvan, et tegelikult asi ei peaks olema mitte ainult infokampaanias, vaid vaja on just nimelt, et ehm, praktikud äh, Eh, kellel on eh, kogemused töötajate finantsosalusega ettevõtetes, võtaksid sõna eh, pressikonverentsidel ja mina tegelikult tunnengi mõnda inimest, kes selle töö võiks ära teha. kahekümne üheksas režiim siin väljendati selle osas teatud kahtlusi, seda tegid nii proua Regner kui proua Essaja ja ma pean ütlema, et kui ma selle sinna sisse panin, siis tegelikult ei ole mina ise ka selle praktilisuses kindel. Eh, ettevõtted eh, tegelevad piiriüleselt ja see tekitab raskusi. kui eh, on väga, kui töö, kui töötajad on üle ilma laiali ja see on üks aspekt, millele tuleb mõelda ja seda on vaja uurida tuleb vaadata vähemalt, kas see on mingisugune võimalus. ma loodan, et see on üks võimalus, aga ma muidugi mõistan ka otsemaid, et tekivad praktilised raskused. ilmselt ma tulen välja praegu ühe oletusega, et ähm, uue, et Ühendkuningriik on selle töötajate finantsosaluse rakendamise osas ähm, üks äh, edukatest näidetest igatahes mulle vähemalt tundub nii ja võib-olla tegelikult selles osas on võimalus ka natukene eh, muuta sõnastust aga meie mm, suhtumine peaks tegelikult olema alati positiivne, mm, sellepärast et eh, Ehm, eh, on ka sellised keerulisemad skeemid, kus eh, näiteks eh, hõlmatakse töötajaid mitte ainult rahaliselt, vaid ka, vaid ka näiteks juhtimises kaasatakse neid, niisugune on ärimudel, et töötajatega et töötajatega konsulteeritakse näiteks kui, ehm, kui ehm, ettevõte ostetakse ära mingi teise eh, riigi ettevõtte poolt võib-olla on võimalus ainult, et näiteks võib-olla tuleb arutada ka selliseid võimalusi, kui tootmine viiakse mujale. ja mulle tundub, et niisuguste mm, teemade käsitlemine on Ühendkuningriigis laienenud ja see oleks niisugune hea praktika, millest võidaks terve Euroopa. jah, tõesti, siin on ainet aruteludeks ja jätkuvaks tööks. me esitame muudatused kümnendaks oktoobriks kella kaheteistkümneks. vaatame neid läbi kuuendal, vabandust, viiendal novembril ja kompromiss kahekümne viiendal novembril ning hääletus äh, toimub viiendal detsembril ja täiskogule läheb asi jaanuaris või veebruaris. ja nüüd jõuame kuueteistkümnenda ja seitsmeteistkümnenda päevakorrapunkti juurde. annan sõna Frederic Dardanile, kes tutvustab meile Eh, seda arvamust, eh, mille meie oleme koostanud transpordikomisjoni jaoks ja see käsitleb siis eh, kahte teksti, mis on osaks raudteepaketist. esimest on, esimene neist on määruse eelnõu, mis puudutab määruses tuhat kolmsada seitsekümmend muutmist. see puudutab siis siseriiklike raudteereisijate veo avamist konkurentsile ja teine puudutab direktiivi aastast kaks tuhat kaksteist, direktiiv number kolmkümmend neli ja selle direktiivi teemaks on ühtne Euroopa raudteeala, mis puudutab siis äh, Äh, siseriikliku reisijate veo avamist ja infrastruktuuri äh, kasutamist. härra raportöör, teil on sõna, äh, tutvustage meile oma arvamust. aitäh, kallid kolleegid, mõne sõnaga siis selle kahe arvamuse taustast kõigepealt äh, tahaksin äh, selgitada ja te tõenäoliselt juba lugesite minu kokkuvõtet, et ma ei ole üldse veendunud, et on vaja äh, veelgi jätkata reisijate veo liberaliseerimist raudteel, et kas ei ole, minu arvates ei ole vaja seda neljandat raudtee liberaliseerimise paketti, meil on piisavalt veel tegemist kolmanda Äh, paketiga. Äh, meil on pigem konkurentsiprobleemid äh, erinevate transpordiliikide vahel. meil on nüüd kaks võimalust, kas me teeme ettepaneku lükata see neljas raudteepakett lihtsalt tagasi või me üritame käituda natuke konstruktiivsemalt. meie valisime eh, siis eh, selle tee, et me koostame arvamuse, kus on mitmesuguseid erinevaid ettepanekuid. me üritame parandada seda teksti. Eh, üritame selle Eh, rohkem eh, tead-, eh, tegelikkusega vastavusse viia ja võimalik on, et väga nõrk võimalus on, et see asi transpordikomisjonis tagasi lükatakse. niisiis oleme lähtunud sellisest loogikast, see on võib-olla kohasem. nüüd siis lähtudes sellest loogikast oleme koostanud sellise arvamuse, mis muudab komisjoni ettepanekut eh, mõningates punktides, millest kiiresti ülevaate annaksin. kõigepealt tahame kaitsta töötajaid, sest see on väga oluline ja just nimelt meie siin tööhõive komisjonis peame sellega tegema. Eh, me tahame siis eh, sisse viia äh, Äh, sellised võimalused, et nad võivad vahetada töökohta uues avalike teenuste kontsessiooni saanud ettevõttes. Äh, samuti on äärmiselt oluline kaitsta töötingimusi. Äh, milline ei oleks ka siis nende töötajate staatus nii-öelda ja samuti me tahaksime riiklikele reguleerivatele asutustele anda suuremat paindlikkust selle osas, kuidas neid Euroopa reegleid kohaldada Äh, näiteks äh, mis puudutab pakkumismenetlusi ja muud. Äh, ja kolmandaks tahaksime anda suuremat vabandust selles osas, mis puudutab siis taristu ja veoettevõtjate erastamist, sellepärast et see on üks kõige olulisemaid elemente komisjoni reformis ja tahaksime edasi lükata siis ka selle neljanda paketi ellurakendamise tähtaja. nii et, et need on põhiseisukohad selles kahes arvamuses ja nüüd järgmine nädal, kahekümne viies september on vist muudatuste esitamise tähtaeg, nii et, et mul on veel aega esitada mõned muudatusettepanekud, et äh, neid põhiseisukohti tugevdada, aga loomulikult ootaksin ära kolleegide seisukohad äh, ja mm, ja saame juba varasematest liberaliseerimistest olenevaid kogemusi arutada, aitäh! aitäh, härra Pahh, siis proua Schröder. aitäh! ma tahan algatuseks äh, raportööri hinnangut äh, toetada neljandale raketipaketile. mina tegelen sellega transpordikomisjonis ja need ettepanekud, mis komisjon on teinud, kui need niimoodi läbi lähevad, siis see toob kohe kindlasti endaga kaasa probleeme mitte ainult raudteetranspordile ja klientidele, vaid ka töövõtjatele selles sektoris. ja sellepärast on väga hea, et nii Transpordikomisjon, aga eriti siin Tööhõivekomisjon Frederik Dardeni äh, juhtimisel muudatusi teeb. Nende ettepanekute kohta tuleb mulle öelda, et äh, eesmärgid ja kurss on õiged. Äh, selle liberaliseerimise puhul on tegemist äh, edasimineva lider-, liberaliseerimisega riiklike trans-, äh, raudteevõrgustike puhul ja siin tuleb vältida sotsiaalset tummikut ja see kehtib mõlema raporti kohta üheks põhiliseks punktiks selles määruses on nimelt valimisvabadus. minu arvates tuleb ka tulevikus keskenduda öö, äh, otsese otseste hankelepingutele, Frederik Tarten on teinud siin äh, oma valikud, ta on äh, öelnud, et tagasilükkamisel ei ole arvatavasti ähm, edu ja sellepärast pani ta siia sisse selle kuupäeva aastaks kaks tuhat kakskümmend üheksa. minu arvates peab ka tulevikus valikuvabadus jääma ja sellepärast liikmesriikidel peab olema õigus ise otsustada, kas nad jäävad äh, praeguse süsteemi juurde või hakkavad läbi viima avalikke hankeid. ja nüüd see vastastikuse põhimõte, kuhu, kus ka kolmandad riigid peavad samasuguseid äh, tingimusi täitma. minule isiklikult on, jääb sellest väheks. meil on Euroopas sotsiaaltumpingut äh, kus suured ettevõtted oma tütarettevõtete kaudu sotsiaaltumpinguga tegelevad ja, ja tütarettevõtted ei pea kinni pidama nendest tingimustest, mis on kollektiivlepingutes kirjas. ma arvan, et seda kõike tuleks siin ka kohaldada suurte ettevõtete, tütarettevõtete jaoks. siis alltöövõtjad, ka nemad tuleb kaasata. minu arvates on see väga hea ja siis muudatusettepanek kakskümmend kaks, võib-olla raportöör võiks konkreetsemalt seda selgitada või istume äkki koos maha ja vaatame seda asja, see ei ole mulle selge. nüüd see teine küsimus, mis puudutab juhtimist, ka siin ma leian, et turu avamine Äh, et turu avamise puhul ei oleks mõistlik kogu Euroopas ühte mudelit kasutada. siin ma kutsun üles äh, kasutama erinevaid mudeleid. Äh, väikeseid ja suuri liikmesriike ei saa ühte patta panna. osades on täiesti vabaks lastud turg, osades on holding firmad ja nii edasi, nii et sellepärast on väga tähtis, et oleks vaba juurdepääs turule, tugev reguleerimisasutus, aga samal ajal vabad käed valikuvõimalustes. siis sotsiaaldialoogi nõudmised, mis on härra Tartent sisse kirjutanud, on väga head, väga tähtis on ka väljaõpe ja ka personali nii sertifitseerimine, samamoodi ka kohustuslikud äh, kollektiivsed lepingud, see on minu arvates väga hea ja ma olen veendunud, et me leiame veel ka teisi punkte, kus me oleme ühel nõul, aitäh! aitäh! Philipp de Bakker järgmisena. Dank u wel, voorzitter. Uh, en ook dank aan de rapporteur. suur tänu raportöörile tema hinnangute eest ja ettepanekute eest. mina, mind absoluutselt ei üllata see, et minu jaoks on tegemist täiesti teistsuguse lähenemisega härra Bach ütles, et siin minnakse ühes suunas, mis ei ole kohe kindlasti minu lähenemine. ja nüüd mõned kommentaarid ja ka mina üritan keskenduda muudatusettepanekute tegemisele. jah, tõesti äh, raudteetransport on väga palju kannatanud viimastel aastatel konkurentsi pärast, mis tuleb teistelt transpordivaldkondadest ja raudtee on sellest väga halvasti välja tulnud. ja kui raudteeettevõtted ei ole enam nii tõhusad ja ka võrreldes teistega vähetõhusad, siis nad ei ole ka atraktiivsed ja nüüd komisjon üritab siin raudteetranspordi kasutamist äh, optimaliseerida, seda ka neljanda raudteepaketiga. meil on terve rida tõendeid, et need ettepanekud, äh, mis raportöör on teinud, põhinevad muudatusettepanekutel, mis on tehtud ideoloogilistel põhjustel, mitte tõsiasjadel pärast. näiteks kui siin räägitakse sotsiaalsest dumpingust, töökohtade kaotamisest, sellepärast et raudteesektorit liberaliseeritakse, siis on meil kaks riiki, Ühendkuningriik ja Rootsi, kus on turg täiesti liberaliseeritud ja need on kaks ainsat riiki, kus inimesed viimase kümne aasta jooksul on hakanud rohkem rongiga sõitma nii et tegelikult see näitab täpselt, et liberaliseerimine ei too endaga kaasa seda, et töökohad ära kaovad ja et sotsiaalne dumping levib. nii et ähm, see ei ole alati õige. kui vaadata nüüd aga rongipersonali, siis keskmine palk Ühendkuningriigis ja Rootsis on kõrgem kui näiteks Saksamaal, kus on väga integreeritud ja kinnine süsteem, nii et see jällegi näitab, et äh, need asjad ei ole omavahel seotud. meil on siin tõesti probleeme nende muudatusettepanekutega, mida raportöör on teinud mis puudutab ohutust, siis ka siin on jälle samasugune lugu. kui te vaatate, mis viimase kümne aasta jooksul ohutuse alal on toimunud, siis need äh, liikmesriigid, äh, mis on sellesse investeerinud, nendel läheb ka hästi. mis puudutab äh, Äh, äh, infrastruktuuri ja teenusepakkujate äh, eraldamist, siis ma arvan, et tõesti tuleb siin mõlemale osapoolele paika panna, mis on nende ülesanded, kuid kas nad tuleb täielikult endalt eraldada, seda ma ei tea. siin tuleb mõelda, millised võimalused need on, et kas need omavahel ühendatakse, kas neil on mingid lepingud või on nad täiesti eraldatud vertikaalselt ka siin on jälle erinevaid mudeleid, vaadakem kas või Saksamaa poole. Need olid minu kahtlused, me üritame konstruktiivselt koostööd teha selles küsimuses, ma tean, et äh, arvamused on äh, väga vastuolulised ja kompromisside leidmine on kohe kindlasti väga raske, aga me üritame konstruktiivselt äh, välja töötada korralikku arvamust, millega meil on võimalik tõesti teenuste turgu avada ja teiselt poolt ka parandada see raudteetranspordi personali olukorda. Elizabeth Schröter. jah, ja, suur tänu. minu seisukoht on järgmine. olen kriitiline komisjoni seisukoha suhtes. ma ei saa aru, miks just praegu hakatakse tegema neid samme, kuigi me ei ole äh, siiamaani veel hakanud rakendama juba olemasolevat direktiivi ja meil ei ole mitte mingeid kogemusi. ma arvan, et äh, äh seda tehakse sellepärast, et avaldatakse survet liberaliseerimisele ja kogemused näitavad, et see ei paranda igal pool kvaliteeti. kvaliteet muutub seal, kus see ennast ära tasub, nimelt keskustes, aga äärepiirkondades Euroopas äh, on integreeritud lahendused ainsaks võimaluseks selleks, et üldse ühistransporti käimas hoida. nii et seda asja tuleb vaadata mitmekesisemalt. see ei ole meie pädevuses selliseid küsimusi esitada ja muudatusettepanekuid teha. meie ülesanne on tegeleda töövõtjate õiguste kaitsega ja siiamaani komisjoni ettepanekus ei ole selle kohta mitte midagi öeldud, nii et me peaksime sinna sisse kirjutama veel kord sisse ka need aspektid selleks, et leida lahendus töövõtjate jaoks. nii et selles mõttes ma toetan äh, raportööri ettepanekut äh, pikendada üleminekuaegasid ma, me ka leiame, et me peame avalike hangete kriteeriumid täpselt paika panema, me peaksime leidma ka integreeritud lahendusi. kolleeg Pahh juba ka ütles seda, et äh, me ei peaks seda ka ühe pakkuja otsest valimist välistama. palju kriitilisemalt näen ma seda, et äh, ühistransporditurgu hakatakse avama sest parlament on väga pikalt seda küsimust arutanud. me ei räägi siin mitte ainult töövõtjatest ja sellest, mida kolleeg Pahv juba mainis, et äh, praegused äh, turu avamised on endaga kaasa toonud selle, et on kolm-neli-viis alltöövõtjad, kes ridvu radapidi tööd edasi annavad äh, ja et see toob endaga kaasa väiksema ohutuse ja et kvaliteet mitte ei ole paranenud, vaid pigem halvenenud ükskõik kuidas seda ka eelnevalt on äh, ennustatud ja peale selle tuli veelgi rohkem välja äh, see, äh, kui suured on erinevused linnade ja maapiirkondade vahel ja tegelikult maapiirkondades sellepärast kohati ühistransport on täiesti kadunud. see on vastuolus meie kliimaeesmärkidega ja sotsiaalsete eesmärkidega. meie leiame, et ühistransport tuleb välja kujundada nii ja see on see eesmärk, mis tuleb siia sisse kirjutada, et ta hoolitseb äh, sotsiaalsete eesmärkide eest, et iga inimene hoolimata oma sotsiaalsest staatusest saab kasutada transporti ja et mitte äh, transpordi hind ei määra ära seda, kas ta saab seda kasutada või mitte. minu arvates on see keskmiseks punktiks, sest muidu võib juhtuda see, et ühistranspordist saab luksuskaup öö, ähm, ja mitte midagi, mis lihtsalt iseenesest mõistetavalt on olemas ja mida igaüks saab kasutada, hoolimata sellest, kui paks on tema rahakott. ja sellegipoolest peab säilima ka teenuse kvaliteet, nii et siin on tõesti vaja veel väga palju muudatusettepanekuid teha. kui ma nägin komisjoni ettepanekut, siis ma tõesti ehmatasin, et komisjon läheb nii kaugele, sest äh, tegemist oli väga vastuolulise aruteluga siin parlamendis juba esimese avamisringi puhul ja parlament ütles juba toona, et see ei lähe läbi, me peame hoolitsema selle eest, et äh, sotsiaalsed, äh, sotsiaalsed tagatised oleksid olemas ja et juurdepääs äh, ähm, linna lähitranspordile oleks olemas. toona räägiti pikalt ja laialt ja parlament võttis just kindlaid otsuseid selle pärast vastu ja nüüd komisjon lihtsalt unustab selle kõik ära, laseb tuulde ja see on minu arvamus äh, äh, komisjoni ettepanekust ja mul on väga hea meel, et äh, kolleeg Pahh on siin variraportöör, ta teab, mida arutatakse transpordikomisjonis ka ja sellepärast me peaksime üheskoos mõtlema selle peale, kuidas tõesti tagada selle teenuse säilimist, sest muidu ei saa me sellele paketile oma jah-häält anda. aitäh Phil Benjon ja siis saab sõna komisjoni esindaja, aga Phil Benjon ähm,. mina tegelikult tahtsin alustada numbritest. Nendest numbritest, mida kolleeg Debaka pakkus välja liberaliseeritud riikide kohta, mina olen ise ühest niisugusest liberaliseeritud riigist, kui me räägime eh, reisijate arvust, siis kahe tuhandete aastate algusest siis eh, kahekümne esimesel sajandil on eh, kaks korda suurenenud reisijate arv. me oleme teinud kõvat tööd raulteedega eh, äh, kallal, me oleme parandanud äh, raudteede olukorda, suurenenud on töötajate arv. ma arvan, et need hirmud, mida siin väljendati äh,, Mm, ei ole põhjendatud ja tegelikult ehm, üheksakümne seitsmendal aastal, üheksakümne kuuendal aastal oli meil täpselt samasugune ehm, arutelu nagu teil oli ja esimesel kolmel-neljal aastal läksid meil kõik asjad ehm, väga halvasti. ja see, mida komisjon praegu välja pakub, ei ole see, mida me püüdsime üheksakümne kuuendal aastal äh, Eh, tahtsime teha, vaid see on juba eh, selle eh, valusate õppetundide alusel muudetud arusaamine. me oleme Ühendkuningriigis näinud, et just raudteedel on kõige suure, rohkem suurenenud töö, töötajate arv ja reisijate arv meie olime kõige kehvemad eh, ohutuse osas ja, ja ka eh, täpsuse osas ja nüüd me oleme puutunud üheks paremateks. nii et eh, tegelikult vaadakem ikkagi asju tähelepanelikult. minu isiklik kogemus on niisugune, et eh, niisugune lähenemine töötab avaliku eh, teenuse kohustuse vallas ja ka juurdepääsu osas. näiteks minu eh, kodus on mitmed ristuvad teed ja räägin nüüd Birminghamist oli viis võimalust jõuda Londonisse päevas, tuli eh, vahetada ronge kaks korda, kolm korda, viis tundi eh, kulus eh, keskeltläbi reisiks, üsna kallis oli see kõik ja tegelikult raudteesõit on ikkagi kallis siiamaani. muidugi Hiina toetus on hoopis teine asi nüüd on meil, nüüd me, nüüd saab sõita iga tund ja ikkagi on ehm, ja, ja, ja, ja tegelikult eh, rongid on väga täis, eh, kakssada kilomeetrit ja maksab kolmkümmend naela. tegemist on erateenuse eh, pakkujaga. Mm. ja nii et, et kaksteist, neliteist otserongi on nii et, et kui varem oli mingisuguse kahe tunni tagant eh, võimalik kusagile sõita, siis nüüd näiteks on võimalik kolmekümne tunni, kolmekümne minuti äh, tagant kusagile sõista ja tegelikult see kõik tähendab seda, et me avaliku teenuse äh, lepingute, lepingute puhul oleme kasutanud frantsi, frantsiisi ja seda ei pea äh, hirmsasti kartma, sellepärast et pärast esialgseid vigu oleme me asjadega korda saanud mis mis puudutab nüüd otselepinguid, siis otselepingute puhul on selline mure, et eh, eh, eh, nende puhul ei ole usaldust ja nende puhul ei ole, ei ole läbipaistvust, sellepärast et see takistab uute tulijate tulemist turule, uute tegijate tulemist turule ja see on takistuseks Äh, meil on mm, olemas niisugune variant, et, et on üks firma, mis tegeleb nii-öelda tulekustutajana, kui kellelgi läheb äh, kehvasti, kui ta läheb pankrotti ja see on väga hea, et niisugune varuvariant on olemas äh, kui kellelgi läheb kehvasti. me tegelikult arvame, et komisjoni ettepanek on hea, kuigi meie transpordikomisjonis oleme tulnud välja tohutu suure hulga äh, Eh, muudatusettepanekutega, et teksti paremaks teha. mitte kõik ei ole negatiivne, on ka väga häid punkte, see puudutab eh, koolitust, eh, rongimeeskondade koolitust ja e, rongijuhid Ühendkuningriigis on e, väga hästi koolitatud inimesed ja nad on tõelised professionaalid. aga lõpetuseks ütleksin nii, et e, kui meil jääb see fragmenteeritud süsteem, siis tegelikult see üleminek maanteedelt, see ühistranspordisüsteem, et oleks võimalik liikuda maanteedelt raudteedele, jääb täiesti kasutamata aga eh, protektsionism liikmesriikide poolt tähendab seda, et asjad ei muutu, sellepärast et turg on suletud. aga suhtugem asjasse positiivselt, asjad paranevad ja ma arvan, et see tee on õige. aitäh ja nüüd annan sõna komisjoni esindajale, kas härra Brutt oli see, kes sõna saab? proua, vabandust, ma eksisin. Good, af good afternoon. Eh, ma tahaksin tänada raportööri eh, selle raporti eh, mustandi eest, ma tahaksin tänada kõiki sõnavõtjaid, sõnavõtjaid, kes täna siin rääkisid. komisjon äh, Eh, valas väga tasakaalustatud lähenemise selleks, et avada sisemaine raudteeturg eh, konkurentsile eh, ja Eh, kui kõik liikmesriikide eh, õigused alles jäävad, siis eh, ei tööta see asjale kasuks. vaja on majanduslikku tasakaalu, vaja on kaitsta avaliku teenuse lepingute rahalist mm, olukorda mis puudutab nüüd avalikke hankeid, siis see võimaldab eh, avalikku raha paremini kasutada kakskümmend, kolmkümmend protsenti. Eh, see eh, tagab parema teenuse kvaliteeti. me arvame, et liikmesriikide ametiasutused ikkagi vaatavad, millised on vajadused vastavalt oma elanikkonna vajadustele avaliku transpordisüsteemide jaoks. neljas Ehm, siin avaldak, avata, avaldati kahtlust, et näiteks neljas raudteepakett eh, muudab eh, halvemaks tööhõive olukorda, oleb pangad alla, aga tegelikult siin on toodud näiteid, eh, mis näitavad just vastupidist. üheksakümnendatest aastatest alates on raudteetöötajate arv vähenenud vaatamata, välja arvatud kahes liikmesriigis, kus turg avanes, nii et, et toru avanemine tähendab tähendab hoopis uute töökohtade loomist ja eh, lühiajaliselt see ettepanek peaks vähendama eh, töökohtade eh, kaotamise mõju direktiivi läbivaatamine kolmkümmend neli kaks tuhat kaksteist toob välja eh, uusi huvitavaid eh, soovitusi, mis täiendavad komisjoni ettepanekut, eriti meeldib meile eh, muudatusettepanek viis ja neliteist, aga mõned ettepanekud ei aita kaasa reisijate, reisijate teenuste parandamisele aga e, e, aga tingimuste paikapanemine on ainult selleks, et e, luua võrdsed konkurentsitingimused. on vaja finantsilist läbipaistvust, ei tohi olla huvide konflikti ja muudatusettepanekutes üksteist ja kolmteist seda käsitletakse. muudatus kuusteist Eh, tegelikult eh, rikub tasakaalu avaliku eh, teenuse lepingute puhul avaliku teenuse lepingud on vajalikud, aga neid peab selgelt defineerima, nad peavad olema proportsionaalsed see raport, mis puudutab avaliku teenuse lepingute eh, regulatsiooni, vajab veel läbitöötamist. Need on muudatusettepanekud kakskümmend viis, kakskümmend seitse. aga meie ei toeta niisugusi eh, muudatusettepanekuid nagu eh, näiteks Eh, seda, et eh, tahetakse ta jätta alles mõlemad, nii, eh, nii otseantavad lepingud kui ka hanked meie eh, kogemus näitab seda, et eh, tõhusus eh, et hangete puhul tõuseb kakskümmend viis, kolmkümmend protsenti, aga selle jaoks on vaja ka selgeid reegleid, mis kõiki teenusepakkujaid võrdselt käsutavad, nii et, et reegliks peab olema ikkagi hange ja äh, mitte otse äh,, otse lepingute pakkumine äh, erandina võib niisugune võimalus hakkama eh, jää, võib jääda alles, aga see on ainult erandjuhtudel. ja kui me räägime siin kümne miljoni euro piirist, siis see ei tundu olevat proportsionaalne, nii et eh, meil ei ole niisugusi eh, tähendab, muudatusettepanek kakskümmend seitse ja kakskümmend kaheksa tegelikult jäävad kõrvale äh, või lähevad kaugemale, kui on selle eh, dokumendi rakendusala. Eh, me peame arvestama eh, tööd, tööjõu olukorda, need on väga erinevad, erinevates liikmesriikides on vaja arvestada lähimuspõhimõtet, ikkagi liikmesriikide oma võimu esindajad otsustavad, millised reeglid käivad nende Ähm, nende personalipoliitika kohta. nüüd muudatusettepanek üheksateist ja kolmkümmend üks tunduvad olema äh, mitte põhjendatud, sellepärast et raudteelepingud sõlmitakse äh, kümneks või viieteistkümneks aastaks, kui on täidetud teatud tingimused äh, nii et kui üleminekuperiood kui, kui lepingud sõlmitakse enne üleminekuperioodi lõppu, siis äh, jäävad äh, sõlmitud lepingud väga kauaks äh, kehtima, see tähendab, et turg jääb suletuks järgmiseks viieteistkümneks, kahekümneks aastaks direktiivi kaks tuhat kaksteist kolmkümmend neli eh, läbi eh, vaatamine vastab täpselt nendele soovidele, mida väljendas ka parlament, nii et ma kutsun teid üles koostama eh, tasakaalustatud raportit koos transpordikomisjoniga ning see aitab parandada meie reisijate veo konkurentsivõimet, aitäh! tahaksin meelde tuletada, et poliitilised organid on need, kes panevad paika, milline on meie suuniste, kuhu suunas me läheme, mitte komisjoni. meil on väga hea, kui komisjon meile tehnilist nõu annab, aga õigusloomeliste algatustega tegeleme ise. raportöör, palun aitäh äh, tahaksin kõigepealt tänada kõiki sõnavõtjaid, kes avaldasid oma seisukohti selle raporti osas ja mitte ainult selle arvamuse eelnõu osas, vaid kogu selle temaatika osas. tegemist on tõesti väga keerulise temaatikaga, delikaatse teemaga. siin ei ole äh, võib-olla vaja asjale läheneda ideoloogiliselt ja kaaluda Inglise mudelit ja väita, et see mudel tõestab, et liberaliseerimine toimib. ma kuulasin tähelepanelikult kõiki neid sõnavõtte, ka komisjoni oma, kus nad rõhutasid, et kui oluline on tõhusus ja selle sektori konkurentsivõimelisemaks muutmine aga me peame tagama ka selle, et see oleks kättesaadav kõigile kodanikele Euroopa Liidu territooriumil, see on väga oluline ja samuti on väga oluline kaitsta töötajaid, äh, turvalisuse teema ja samuti tuleb arvestada ajastusega, äh, kuna äh, seda kõike ellu rakendatakse ning võib-olla me peame arvestama ka veel järgmiste etappidega, mis järgnevad neile, mis, mille osas praegu juba otsus on langetatud. me peame olema äh, Äh, ettevaatlikud ja mitte unustama neid asju, millele ma viitasin, meil on vaja dialoogi erinevate variraportööridega selleks, et me üritaksime siis veelgi parandada seda teksti ja leida sellise arvamuse teksti, mis siis kõigile enamusele vastab siin meie äh, ja loomulikult olen valmis tähelepanelikult kõigi arvamusi ära kuulama, aitäh! aitäh raportöörile, niisiis äh, muudatuste esitamine on kahekümne viies september. Eh, digitaalallkirjaga tuleb neid esitada ja saab esitada kuni kella kaheteistkümneni, vaatame see neid läbi eh, kuueteistkümnendal oktoobril ja avalda- ja transpordikomisjon teeb oma arvamuse kahekümne kuuendal novembril. ja nüüd oleme jõudnud üheksateistkümnenda, vabandust, kaheksateistkümnenda päevakorrapunkti juurde ja annan sõna Tatjana Štanokale, kes tutvustab meile äh, kahtekümmend nelja muudatusettepanekut, mis puudutavad tema arvamuse eelnõu ei, vabandust, esinaine vabandab, et ta eksis ja ütleb, et, et raporti teemaks on siis tööjõu pistelised äh, ülevaated ühenduses ning need äh, kakskümmend neli muudatusettepanekut, äh, siin on kümme muudatusettepanekut, mis on raportöörilt ja ülejäänud on siis teistelt, palun. aitäh ma olen väga tänulik äh, variraportööridele muudatusettepanekute eest. tegemist on väga konstruktiivsete muudatusettepanekutega, äh, mis muudavad minu raporti paremaks. alustan põhjenduspunktidest sain äh, muudatusettepaneku kolleeg Kaste-, Costellolt põhjenduspunkti üks kohta. Äh, tegemist on siis muudatusettepanekuga minu enda muudatusettepanekule äh, üks, kus on sees siis viited hartale ja artiklile kolm Euroopa Liidu lepingus olen äh, proua Costellole selle muudatusettepaneku eest tänulik äh, ja ma arvan, et me koostame kompromissi, mis tugineb siis nendel kahel muudatusel, minu enda muudatusel üks ja proua Costello muudatusel üksteist. järgmine muudatus puudutab põhjenduspunkti kolm äh, tegelikult on meil kaks muudatust, muudatus kaksteist proua Costellolt ja kolmteist proua Harkinilt. variraportööride kohtumisel pakun välja kompromissi, mis, mille koostamine ei ole keeruline, arvestades siis kolleegide esitatud muudatusettepanekuid kaksteist ja kolmteist. järgmiseks puudutavad, on muudatused, mis puudutavad põhjenduspunkti viis, sain muudatuse ettepanekud, vabandust, jutt jääb põhjenduspunktist kaheksa, ütleb kõneleja kaheksanda kohta on esitanud muudatusettepaneku eelarvekomisjon, see muudatusettepanek on sarnane ühele minu muudatusele, muudatusele kolm nii et, et äh, see on peaaegu samasugune, nii et, et ma arvan, et kompromissi on kerge koostada. ja samuti äh, lülitame siia siis kaks variraportööride muudatused, tegemist on siis proua Costello ja Harkini muudatustega neliteist ja viisteist. Need on lihtsalt täpsustavad äh, mõninga, äh, mõningal määral seda sõnastust, pakuvad välja paremaid definitsioone. Äh, mida saavad teha siis riiklikud statistikaametid ja milline on Euroopa Liidu panus. nii et, et minu arvates siin probleeme ei teki ja asi on, kompromiss on kõigile variraportööridele vastuvõetav tegemist on muudatusega neliteist, viisteist, muudatusega üks eelarvekomisjonilt ja minu enda muudatusega kolm. põhjendus punkt üheksa, siin on samuti kaks muudatusettepanekut samadelt variraportööridelt proua Haakenilt ja proua Costellolt need käsitlevad Äh, töökoormuse sõnastust niisiis, äh, tegemist on keelelise muudatusettepanekuga. Äh, võib-olla proua Costello inglise keel on lihtsalt parem Eh, kui te leiate, et teie ettepaneku sõnastus on parem kui minu oma või selle oma, mis komisjon välja pakkus, siis eh, mul ei ole midagi selle vastu. ja muudatus seitseteist proua Haakinilt, eh, mis puudutab mudeleid. ma arvan, et ka siin meil on võimalik leida kompromiss põhjenduspunkti üheksa küsimuses siis nüüd läheme põhipunktide juurde. ei, siiski muudatus kaheksateist puudutab veel põhjenduspunkti, põhjenduspunkti kaksteist ja sellega ma olen nõus, tegemist on keelelise muudatusega proua Costellolt ja olen sellega nõus. ja nüüd põhipunktid minu enda muudatusettepanek äh, artikli üks kohta, seda me juba arutasime. mis puudutab variraportööride muudatusettepanekuid, siis äh, need puudutavad artiklit üks lõige kaks, äh, uus artikkel seitse B, mille on välja pakkunud komisjon muudatused üheksateist ja kakskümmend ja samuti muudatus kolm eelarvekomisjonilt. ma arvan, et äh, siin ma tulen samuti välja kompromissmuudatuse ettepanekuga äh, variraportööride kohtumiseks ja olen äh, põhimõtteliselt nende ettepanekutega nõus. sama kehtib ka nende muudatuste kohta kakskümmend üks ja kakskümmend kaks, mis puudutavad äh, Äh, artiklit kaks, äh, artiklist seitse C, mille on välja pakkunud komisjon. tegemist on heade muudatusettepanekutega äh, ning esitame kompromissid. kui rääkida nüüd artiklist kolm, seitse C osas jällegi siis äh, proua Haakinilt on üks muudatusettepanek, kakskümmend kolm. mis on peaaegu identne minu muudatusega kümme. nii et, et kui me seda muudatust arutasime, olid variraportöörid nõus, et ajapilimiit peab olema ja Äh, proua Haakin pakub välja viis aastat, mina võin sellega nõus olla. ja lõpetuseks äh, muudatus kakskümmend neli. rahvapartei äh, variraportöörilt proua Essayalt komisjoni ettepanek Äh, puudutab endiselt äh, artiklit seitse C lõige kuus, äh, komisjon tegi ettepaneku kahekuulise teatamise perioodi sisseviimiseks ja proua Essaia pakub välja kolm kuud. nii et, et ma arvan, et seda muudatust me võime ka toetada, parem on, kui on rohkem aega. see oleks siis minu poolt kõik ja veel kord aitäh kõigile variraportööridele, et esitasite neid muudatusettepanekuid. aitäh selle põhjaliku äh, ülevaate eest kõigi nende muudatuste kohta ja nüüd annan sõna Sari Essayale ja siis Emer Costellole. aitäh nagu ma esimesel mõttevahetusel juba ütlesin, on komisjoni tekst mulle üsna vastuvõetav ja seetõttu esitasin ka ainult ühe muudatusettepanekud ja ma leidsin, et võib-olla Euroopa Parlamendil peaks olema kolm kuud aega delegeeritud volituste kasutamise kontrollimiseks ja jagan raportööri seisukohta ja ka proua Haakini seisukohta, et viis aastat peaks olema see periood volituste delegeerimiseks ma loodan, et kompromisstekst on selline, et me siiski saaksime kasutada neid tööjõu valikvaatlusi, aga äh, raportöör on teinud väga head tööd ja ma loodan, et meie edasine koostöö on samuti viljakas, aitäh! aitäh, Emmer Costello ja siis Marian Haakin. aitäh! ka mina tahaksin tänada raportööri tehtud töö eest tahaksin kohe alguses öelda, et me toetame seda mõtet, et meil on vaja neid ad hoc mudeleid ja me peaksime saama anda oma panuse Euroopa Liidu poliitika arendamisel ja ellurakendamisel. mina esitasin need äh, muudatusettepanekud, mis rohkem olid siis keskendunud üksikasjadele, mitte niivõrd sisule, aga tahaksin mõnele siiski tähelepanu juhtida. kõigepealt muudatus üksteist, nagu raportöör juba ütles, tugineb tema enda esimesel muudatusettepanekul ja üritab sisse tuua sellise laiema viite ka põhiõiguste hartale ja Euroopa Liidu lepingu artiklile kolm Äh, mis kohustab Euroopa Liitu täielikule tööhõivele ja sotsiaalsele progressile ja mitte artikkel üheksa Euroopa Liidu toimimise lepingus, mis viitab lihtsalt piisavale tööjõutasemele ja piisavale kaitsele. nii et, et minu arvates siin on oluline vahe, mida tuleb rõhutada. teine muudatusettepanek, millele tahaksin tähelepanu juhtida, on muudatus kuusteist selle muudatusega äh, jah, asi on natuke rohkem lingvistiline tuleks äh, kasutada sõna töökoormus, mitte äh, halduskoormus, sest et me kõik oleme nõus, et need äh, ad hoc mudelid on äärmiselt olulised Euroopa Liidu poliitika jaoks, siis miks nimetame neid halduskoormuseks? ning minu muudatusettepanekus viidatakse ka Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegiale sellepärast et kui me jätame need viited siia, siis tekib oht, et me piirame selle määruse ainult ajapiiriga kaks tuhat kakskümmend. nagu raportöör ütles, paljud muudatusettepanekud on üksikasjalikud ja keelelised, seega nendel ei peatu ja ütleksin, et põhimõtteliselt me oleme nõus ka Mariann Haakini esitatud muudatusettepanekutega ning ähm, me kaalume endiselt muudatust kakskümmend kolm, mis puudutab nende delegeeritud aktide piiramist võib-olla sellel teemal oleks vaja veel täiendavaid arutelusid, aga veel kord täna raportöörile tehtud töö eest. ning jääme ootama variraportööride kohtumist. aitäh, Mariann Harkin. ja siis saab sõna komisjon. tegemist on väga tehnilise teemaga, Mariann Harkin kuna raportöör juba nii väga põhjalikult asja selgitas, teen mina asja, äh, omalt poolt väga lühidalt, tahaksin lihtsalt öelda, et äh, ma kuulasin ära, mida Emmer juba ütles selle sõnastuse kohta, halduskoormus ja ebaproportsionaalne on võib-olla teine sõna, mida võib-olla võiks muuta. meil on mõningaid äh, muid probleeme sõnastuse osas, kus kasutada sõna will ja kus sõna may, aga aga ma olen äh, täiesti nõus, et me võime kasutada seda terminit Euroopa Liidu poliitika ja mitte lihtsalt strateegiat kaks tuhat kakskümmend, sest me peaksime olema nii kõikehõlmavad kui võimalik. ning lõpetuseks, mis puudutab muudatus kakskümmend, ma arvan, et see viimane osa äh, liikmesriikide kaalutlusõigusest ja sellest kõigest on väga hea ja muudatust kahtekümmend kolm võime arutada, aga ma arvan, et üldiselt meil õnnestub sellel teemal kokkulepe saavutada ja suur aitäh kõigile! niisiis, härra De La Fonte komisjonist. aitäh. katsuge mitte liiga pikalt rääkida. Öeldakse kõnelejale, kõneleja ütleb, et ta peab Luksemburgi rongile jõudma, seega ta pikalt ei tee tahaksin tänada raportööri ja variraportööre selle eest, et nad on komisjoni teksti paremaks muutnud ja tahaksin juhtida teie tähelepanu vaid kahele asjale. esimene, puudutab äh, kas delegeeritud aktid või rakendusmeetmed. siin tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et komisjoni arvates on rakendusmeetmed sobivamad tehniliste küsimuste jaoks ja tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et see on tehniline küsimus, mida me siin arutame. ja toetame siin komisjoni lähenemist, et äh, rakendusmeetmed on võib-olla parim lähenemine. ning teiseks äh, äh, nende kindlate summade kasutamine liikmesriikidele toetuste andmiseks ja kas kasutada sõnasid may võib või will tuleb Äh, võib-olla tuleks äh, kehtestada kohustus, et need äh, toetused võtaksid ühekordsete maksete vormi, meie siin pooldame sellist lihtsustatud lähenemist, aga võib-olla võiks kasutada ka teisi lihtsustatud toetuste vorme ning me leiame, et see meie võib kasutamine oleks ehk paindlikum, aitäh. aitäh selle tehnilise selgituse eest ja nüüd annan sõna raportöörile. nagu ma aru saan, algavad nüüd läbirääkimised, niisiis. Äh, ma teen väga lühidalt, olen äh, tänulik variraportööridele. olen tänulik, et te toetate minu seisukohta äh, peatselt korraldan variraportööride kohtumise ja ma arvan, et äh, triloogi käigus arutame seda tundlikku teemat, milleks on delegeeritud aktid ja rakendusaktid. Äh, sellega on meil alati probleeme, aga ma arvan, et meil õnnestub lahendus leida, aitäh. suur aitäh, niisiis hääletame muuda, alustame muudatusettepanekuid järgmisel kohtumisel äh, kuueteistkümnendal oktoobril ning täiskogule minekuks on meil vaja ühist seisukohta nõukoguga. nüüd oleme selle päevakorrapunkti ammendanud. nii ja nüüd päevakorrapunkt kümme ja annan sõna raportöörile Francois Castexile, kes tutvustab meile oma arvamust nende muudatuste kohta, mis esitati tema arvamuse eelnõule, mis käsitleb konkurentsipoliitika aastaaruannet, seda raportit ähm, äh, koostatakse siis algatusraportina äh, Äh, majandus- ja rahanduskomisjon, kus äh, raportööriks on härra Tremosa liberaalide fraktsioonist ja nüüd proua Kasteks, teil on sõna. aitäh. mul on tõepoolest mõned täiendavad muudatusettepanekud oma arvamuse eelnõu kohta äh, Need on esitatud härra Kasaki, Serkase, Regneri ja proua Kliveti poolt. ning ma äh, tõdesin hea meelega, et need muudatusettepanekud äh, lähevad samas suunas kui minu arvamuski, nimelt äh, konkurentsipoliitika ei tohi mitte mingil juhul äh, Äh, ületada seda rolli, mis talle aluslepingutega on antud. Äh, nimelt edendada siseturgu ja kaitsta tarbijaid. aga me oleme täheldanud mitmeid kõrvalekaldeid konkurentsipoliitika vallas, mis mõjutavad ka sotsiaalpoliitikat, riigiabi ning avalike teenuste rahastamist ning äh, isegi viimases äh, komisjoni konkurentsiteemalises raportis äh, räägitakse konkurentsipoliitikast, mis teenib eelarvepoliitika eesmärke. niisiis ei olnud eriti raske koostada kompromissmuudatusettepanekuid. ma olen koostanud seitse või kaheksa kompromissi, mis äh, olid äh, variraportööridele vastuvõetavad. on veel üks ähm, ettepanek, mis äh, vajab kohendamist, see puudutab ühte täiendavat muudatusettepanekut eh, nelikümmend kolm ja nelikümmend kaks proua Regnerilt ja ka veel härra Kaasa ja proua Kliveti muudatusettepanekud, kus tuletatakse meelde, et komisjoni eh, roll on eh, vähendada siis igasugust sotsiaalset dumpingut ja maksudumpingut Äh, mis äh, tekitab konkurentsi liikmesriikide vahel. ma arvan, et me kõik oleme nõus selle eesmärgiga. erinevused äh, on meil aga sõnastuse ja detailide osas. proua Reegner on üles lugenud äh, kõik need äh, moonutused, äh, konkurentsimoonutused liikmesriikide vahel, palgad, töötingimused, maksud ja samuti igasugused maksupettuse ja maksudest kõrvalehoidmise vastase võitluse meetmed, kolleeg Kaasa aga sooviks, et me väldiksime selliseid loetelusid. niisiis, ma arvan, et äh, me kohtume veel kord ja üritame leida siis sõnastus, mis on kõigile vastuvõetav ja mis lubaks meil selle arvamuse üle hääletada äh, siin tööhõivekomisjonis, et me saaksime selle esitada äh, Äh, ECONi komisjonile ja Euroopa Komisjonile ja konkurentsikomisjonile. Äh, äh, me tahaksime, et me saadaksime välja väga tugeva sõnumi, et konkurentsipoliitika peaks jääma sinna valdkonda, kuhu ta kuulub ja mitte mõjutama riigivõlapoliitikat, avalikke teenuseid ja sotsiaalpoliitikat. aitäh! aitäh! proua Oomen Reuten asendab äh, härra Kaasat Rahvapartei nimel. jah, eh, thank you. First of all I. tänu, kõigepealt ma tahaksin õnnitleda David Kaasa nimel äh, Francois Casteti selle töö eest, mida ta on teinud. David ütles mulle, et see eh, esialgne eh, mustand oli hästi, väga hästi koostatud ja e, kõik, enamus muudatusettepanekutega on ta nõus. nüüd kompromissmuudatusettepanekud. nagu te ütlesite, et te olete esimese versiooni juba laiali saatnud ja härra Kaasa e, tahtis mõnes asjas saada selgitust kompromissettepanekute suhtes, aga ta ütles, et enamusega ta nõustub. tema ootab, et kompromisse täpsustatakse. aga ta on kindel, et kokkulepe saavutatakse ja kokkulepe on hea, aitäh. aitäh, aitäh, kas keegi veel sõna soovib? Phil Benjon. Sorry, I thought mina arvasin, et te märkasite, kui ma oma lipukese tõstsin arutelu alguses, aga no ei märganud ja mina istun siin variraportöörina. tegelikult eh, mina ei saanud hästi aru, kas me eh, arutame eh, muudatusettepanekuid või kompromisse. paistab, et me räägime äh, Eh, muudatusettepanekutest, aga viidatud on juba ka kompromissidele. enamus muudatusettepanekuid, millega välja tuldi, mina tulin välja nelja muudatusettepanekuga, puudutasid kõik sama valdkonda, tagamaks, et eh, konkurentsipoliitika on sidus ja täidab sotsiaalmajanduslikke mm, aspekte ma tulin välja ka muudatusettepanekuga. mis ei toetanud täielikult viiendat lõiget. tulin välja viienda lõike jaoks alternatiivtekstiga. ja ütleksin ka nii, et Eh, proua Kornelisseli algsed eh, muudatusettepanekud ühtse eh, või võrdsete konkurentsivõimaluste osa ja proua Kasteti üheksateistkümnes muudatusettepanek, mis puudutavad, puudutavad just kogemuste omandamist ja koolitust, siis nende osas olen ma väga toetav natukene muret teeb mulle muudatusettepanek, mis toob, mis eh, toob sisse liiga palju erandeid eh, ja see eh, lööb tasakaalust välja põhipoliitikaga. põhimõtteliselt enamusega, mis siin välja pakuti, oleme me ühel meelel ning ma arvan, et tõepoolest kompromissid tulevad head. nüüd kompromissidest rääkides Mm. väga on mul kõhklused just nimelt sõnastuse osas, need ei ole väga eh, olulised. ja ma teeksin siin väikesed tekstilised parandused C-sse, eh, sest mulle tundub, et sõna enable kasutamine läheb liiga kaugele ja ma arvan, et pikaajaline on ka parem kui lühiajaline. aga ütleksin niimoodi et võiks rääkida näiteks riskist, mis midagi ei võimalda. nüüd kompromiss G era, eriliste sektori reeglite asemel rääkisin ma, räägiksin ma pigem paindlikkusest praeguste eh, reeglite valguses. aga tõepoolest eh, need praegused reeglid vajavad paindlikkust, seda ma tunnistan. nüüd kompromiss hash, me oleme nõus, et, et eh, dialoog kompro-, eh, konkurentsipoliitika vallas kon-, komisjoniga ei tohi asendada demokraatlikku kontrolli. ja ma, ma arvan, et me jõuame kokkuleppele sellepärast, et need minu välja toodud punktid on suhteliselt vähetähtsad. Äh, merci. aitäh. kas keegi veel soovib sõna saada? ei. Äh, siis teen ettepaneku äh, läbirääkimiste meeskonnale, et viidak-, viidatakse artiklile neliteist Äh, tegemist on asjaga, mis kuulub meie komisjoni pädevusse ja ka konkurentsiametnike pädevusse ja siin tahaksime alati viidata äh, ka sellele artiklile üheksa, mis võimaldaks äh, selgitada meie seisukohti konkurentsi, konkurentsi küsimuses, aga ma arvan, et meie ridadesse erilisi vaidlusi ei põhjusta Äh, võib-olla on natuke hilja seda teemat tõstatada, aga võib-olla oleksime sellel aastal pidanud äh, kõnelema ka äh, sellistest suurtest organisatsioonidest nagu Google, Facebook, Apple millel on maksustrateegiad mis äh, soosivad äh, töökohtade mujale kolimist ja komisjon tegelikult äh, peaks selles küsimuses oma seisukohta välja ütlema. nii et, et ma esitan siis suulise muudatuse, mis puudutab artiklit üheksa. niimoodi saame hoolitseda sellest, et meie sõnum kohale jõuaks. rohkem sõnasoovijaid ei ole, nii et, et annan raportöörile uuesti sõna. aitäh artikli eh, üheksa mainimine on jah, eh, minu esialgsest arvamusest välja jäänud, aga seda eh, mainitakse Alejandro Serkase muudatuses kakskümmend üks, mis kohe kindlasti läheb hääletusele ja tõenäoliselt võetakse ka vastu, vastu, vabandan äh, Äh, härra Benjoni ees, äh, sest ma ei arvanud, et ka tema selle teemaga seotud on, aga ma äh, võtan tema muudatusettepanekud arvesse ja ka nendes kompromissmuudatusettepanekus, mis puudutavad kolmekümmend kolme ja kolmkümmend üheksat, mida ta mainis üritan siis koostada sellise kompromissi nagu kompromissid E ja H Äh, rõhutan seal, kuivõrd on oluline sotsiaalne dialoog äh, ning kuivõrd oluline on äh, parlamendipoolne demokraatlik kontroll. ma arvan, et meil on siin üksmeel, sest et hetkel on konkurents komisjoni, Euroopa Komisjoni ainupädevuses ja see tuleks kindlasti kahtluse alla seada mis puudutab nüüd eraandeid, mis välja on äh, pakutud äh, konkurentsipoliitikale, äh, näiteks leevendada reegleid, mis puudutavad riigiabi, näiteks riigi sekkumist majandusse, selleks, et mingile majandussektorile uut hoogu anda, see on härra Pulaani muudatusettepanek ja avalike teenuste ja sotsiaalpoliitika kaitse ka siin on nõutud erandeid või konkurentsipoliitika leevendamist ja nõuaksin seda ka siis sotsiaalse majanduse struktuuridele. Neid ei tohiks kohelda samamoodi nagu turuettevõtteid, aga need on ka ainsad erandid, mida, mida toetan. niisiis jätkan äh, kompromissmuudatusettepanekute väljatöötamist ja ma loodan, et meil on siin praegu põhiliselt vormi ja sõnastuse küsimused ja ma arvan, et me võime hääletada selle arvamuse üle äh, väga üksmeelselt. aitäh! aitäh, niisiis nende kompromisside põhjal, mida te koostate vaatame nad läbi äh, kahekümne viiendal septembril ja hääletame järgmisel päeval ja Econi komisjon hääletab kuueteistkümnendal oktoobril. ja nüüd oleme jõudnud viimase päevakorrapunktini. annan sõna raportöörile äh, Morin Chartierile see puudutab läbirääkimiste seisu nõukoguga Euroopa Sotsiaalfondi määruse üle. palun. aitäh äh, äh, tahaksin lihtsalt teid teavitada sellest, et äh, kohe pärast meie koht, koosolekut toimub meil kahekümne kuues triloog ja tõenäoliselt äh, toimub veel üks pärast seda ja me loodame, et me suudame siiski äh, nende triloogidega toime tulla. kõigepealt tahaksin öelda, et tegemist on äärmiselt olulise teemaga äh, selleks, et äh, säilitada kõiki neid sotsiaalpoliitikaid, mis meile siin komisjonis väga südamelähedased on äh, Ehm, meie mandaat on äärmiselt tugev. Ehm, meie komisjonis kõik eh, fraktsioonid olid selles seisukohas väga ühtsed. Ehm, niisiis eh, see triloog on olnud tõesti üsna keeruline. me oleme rääkinud noorte tööhõive algatusest, mis tuli nagu asjale juurde eh, Äh, äh, see lisandus siis nendele läbirääkimistele, mis olid niigi juba väga olulised. nüüd, äh, mis puudutab noorte tööhõive algatust, siis tahaksin öelda, et üks asi, mis ei ole küll päris kindel, aga on olemas siis vahendid, mis on eraldatud eelarvest aastal kaks tuhat neliteist siis noorte tööhõive algatusele meil valitses mõnda aega kahtlus selles osas, niisiis kulukohustused on äh, võetud sellega seoses kuus miljardit äh, eurot on äh, eraldatud, ma ei näe täpselt, kus mul kirjas on, kas üks koma kaheksa miljardit vist ja siis veel ka maksete assigneeringud kuskil nelisada miljardit, nii et, et jah, seda pole palju. Äh, ma saan seda väga-väga hästi aru, ma võin seda teie huultelt lugeda, aga, aga me kartsime, et äh, üldse raha ei eraldata. aga niisiis ühelt poolt me oleme saanud vastuse oma murele, aga mure eh, mõnes mõttes jääb endiselt alles. nüüd teine punkt nende läbirääkimiste kohta. tõenäoliselt äh, eraldatakse siis vahendeid just nendele piirkondadele, kus üle kolmekümne protsendi noortest on töötud ja seda just aastal inimesi, kes on siis vanuses viisteist kuni kakskümmend viis aastat. jah, jah, kuni kahekümne viienda eluaastani, seda ma tahtsin öelda, ütleb kõneleja. teiseks, kas Te, te mäletate, me tahtsime pöörata tähelepanu nendele piirkondadele, kus noori töötuid on rohkem kui kakskümmend protsenti selles samas aja, vanusegrupis ning me eh, tegime koostööd eh, komisjoniga Euroopa keskmine oli kakskümmend kaks koma üheksa protsenti aastal kaks tuhat Äh, kaksteist ja kakskümmend kaks koma kaks aastal kaks tuhat kolmteist me oleme äh, uurinud, äh, milline, kas, millega see Euroopa keskmine täpselt arvestab. kas näiteks Euroopa noorte tööhõive algatusega saaksin midagi muuta Äh, kas me saaksime neid äh, regioone kuidagi juurde tekitada, et, et ei tekiks olukord, et, et äh, nendest vahenditest üks kolmandik läheb ühele konkreetsele riigile. niisiis arutelud sellel teemal käivad veel ma arvan, et äh, olen äh, andnud ülevaate põhilistest küsimustest, äh, milles tuleb veel kokku leppida, aga kuni tegelikult läbirääkimised ei ole läbi, ei ole veel miski tegelikult otsustanud, nii et, et ähm, tegemist on tõesti üldiste läbirääkimistega ja kõik asjad on tegelikult veel lahtised ja midagi pole lõplikult paika pandud. aitäh. kas keegi soovib veel sõna võtta? kas keegi tahab raportöörilt midagi küsida? Äh, niisiis äh, räägime sellest triloogist siis, mis täna toimub järgmisel komisjoni koosolekul, see toimub kahekümne viiendal septembril. ja meil toimub konverents siis Euroopa sotsiaalse mudeli kui konkurentsifaktori üle, seda äh, korraldame koos äh, nelja Euroopa ametiga ning seejärel jätkame oma tööd kahekümne viienda septembri pärastlõunal ja kahekümne kuuenda septembri hommikul. kena õhtut kõigile! Right.